näed, kolleegid, esinaine ei ole veel saabunud. nii et teie loal alustan ja juhatan seni, kuni proua Kressle tuleb ja võtab juhtimisohjad üle. ta hilineb nii umbes viisteist minutit. nii et peaksime algust tegema. riigipööre. pisike esimene päevakorrapunkt numbriga üksteist on eriaruanne, mis puudutab Euroopa ühist raudteeliikluse juhtimissüsteemi ja küsimus, kas poliitiline otsus muutub ka kunagi reaalsuseks. kontrollikoja äh, liige härra Palko teeb ettekande ja meie raportöör saab ka sõna. suur tänu ja tere õhtust jah, ajalooliselt eh, Euroopa riigid on välja arendanud omaenda eh, tehnilised kirjeldused eh, raudtees signaalimissüsteemide tarbeks ja selleks, et tõesti killustatusest üle saada ja ühtne Euroopa raudteepiirkond luua, on komisjon hakanud välja töötama ERTMS-i välja arendama ERTMS-i, mille eesmärk on asendada kõik liikmesriikide signaalimissüsteemid ühtse üle-euroopalise süsteemiga. ja ERTMS-i huvides eraldati Euroopa Liidu eelarvest üks koma kaks miljardit eurot eelmises programmide perioodil ja kaks koma seitse miljardit eurot praegusel programmide perioodil me oleme uurinud, kas ERTMS-i on korralikult planeeritud, kasutusele võetud ja hallatud ja me leidsime, et see kasutuselevõtt Euroopa Liidus on paraku väike ja kujutab endast killustatust eh, lähenemisviisi ja eh, ka infrastruktuuri ettevõtjad ei taha investeerida ja põhjuseid sellel on mitmeid. Euroopa Liidu rahastamine saab katta ainult väikese osa kasutuselevõtust ja see seab ohtu kaks tuhat kolmkümmend eesmärgide täitmise eh, põhivõrgu osas ja samuti ka probleemiks senistele investeeringutele ja täpsemalt ERTMS-i planeerimine eh, on näidanud, et vaatamata strateegilisele poliitilisele eesmärgile ühtne süsteem kasutusele võtta, ei ole hinnatud, kui palju täpselt läheb maksma põhivõrgu ja üldvõrgu väljaarendamine Euroopa Liidus ja samuti äh, ei ole hinnatud ka, mida juriidilised kohustused see kasutusele võtta ja liiklike süsteemide demonteerimine kõik maksma läheb. Eh, põhjused, <clears throat> et miks <clears throat> ei ole üle mindud ühtsele süsteemile, on mitmesugused, mõned kasutavad äh, lihtsalt lisandana, lisandina RTMS-i oma olemasolevatele süsteemidele ja ka veeremi kasutuselevõtt on madal olnud ja ei ole koordineeritud rongisisest ja raudteeäärset seadmete väljaarendamist ja sellepärast me soovitame et liikmesriigid lepiksid kokku reaalsetes koordineeritud ja juriidiliselt siduvates eesmärkidest, mis näevad ette riikide süsteemide demonteerimise. nüüd ERTMS-i kasutuselevõtt äh, peab arvestama seda, et vajadused on erinevad ja oodata on suuri ja kulukaid investeeringuid. ettevõtted ei näe, et et, et kohe kasu tooks need investeeringud. ja vaatamata sellele, et eh, sellest projektist tõuseb suurt tulu kogu Euroopa Liidule ja mõnel pool on eh, juba näha ka positiivseid tulemusi. kasvavad kiirused eh, ja suureneb võimsus. nii et me soodame, soovitame äh, et koos Euroopa Raudteeagentuuriga, ERA-ga ja raudteesektoritega tuleb hoida süsteemide kirjeldused stabiilsed ja mitteühilduvus likvideerida ja komisjon peab ka hindama, eh, kas ERA-l on ressursse, et suurem vastutus endale võtta ja peab hoidma silma peal ka eh, Euroopa väljaarendamise plaanil ja liikmesriigid peavad oma riiklikud arendused ja plaanid kokku viima selle ühi-, üldise Euroopa plaaniga. ja mis puudutab haldamist, siis selleks, et me funktsionaalne üle-Euroopaline RTMS sünniks, eh, seda nii mm, eh, raudteeäärse kui ka rongisiseses plaanis on vaja kaheksakümmend kuni sada üheksakümmend miljardit eurot ja võrrelge seda ühe koma kahe miljardi euroga aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja kahe koma seitsme miljardiga kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. rahalisi vahendeid napp napib ja samas olemasolevad summad ei ole kõik ERTMS-ile läinud näiteks. näiteks viiskümmend protsenti TNT rahalistest vahendist, mis algsetel eraldati aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ERTMS-ile ainult, ainult viiskümmend protsenti, viiskümmend protsenti vabastati kohustustest ja karta on, et sama juhtub ka aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuus, kakskümmend sest praegu on ainult viiskümmend miljonit eurot kuuesaja kaheksakümne üheksast miljonist välja makstud RTMS projektidele. nii et äh, ei ole piisavalt sihipäraselt rahalisi vahendeid, mis on eraldatud, kasutatud. ja sellepärast me tahame, et CEF rahastamismenetlus viidaks äh, kooskõlla RTMS projektidega. Thank you uh,, Mr Balko ma tänan, härra Palko. ja nüüd meie raportöör proua Schmidt. aitäh. pärast seda, kui meil ei ole enam nii palju aega, pean ma seda tutvustust tegema väga lühidalt ja tahaksin tänada Kontrollikoda selle kokkuvõtte eest ma tahaksin aga rõhutada, et me räägime sellest, et kaupu tuleks vedada raudteel, aga samas ei suuda me e, niivõrd lihtsa asjaga toime tulla, kui ERTMS-i toimima panna. mul on, tulen tagasi eriraporti pealkirja juurde, siin on tegelikult jutt sellest, milline on poliitiline tahe, e, mis jääb tegelikult ERTMS-i varju. numbrid, mida siin nimetati, näitasid, et et me peame kandma suuri eh, kulutusi ja liikmesriigid eh, ei ole valmis neid maksma. tegelikult RTMS-i sisse viies ei tehtud eh, komisjoni poolt kuluhinnanguid ja nüüd me vaatamegi tõtt näkku selle probleemiga. lisaks kõigele puhuvad ERTMS-ile vastu erinevad poliitilised tuuled ka eriraport kajastab seda ja see eh, kõik eh, mängib eh, kaardid kätte siseriiklikele raudteevõrkudele. meil on vaja RTMS ellu viia, see kindlasti läheb väga kalliks maksma, kuid see ei ole mingi õigustus selleks, et RTMS-i väljaehitamist lükata kaugesse tulevikku me peame mõtlema sellele, et jutt on saja tuhande kuni kolmesaja tuhandest eurost, aga tõde, tõsiasi on seegi, et riikide raudteevõrgud leiavad toetust suurejooneliselt maksumaksjate rahadega, kusjuures see raha ei kulu mitte ainult hoolduseks, hooldustöödeks, raudteevõrgu ja äh, rööpmastiku väljaehitamiseks, vaid vähemalt meil Austrias on nii, et seda kulutatakse ka äh, tööandjate, töövõtjate pensionite väljamaksmiseks ja selle pensionitaseme, äh, kõrge pensionitaseme tagamiseks. Need, äh, kes otsustasid ERTMS-i süsteemi vastu võtta, need praegu püüavad protektsionismi vastu võitlemise sildi all eh, selle ERTMS-i vastu, ei tohiks seda teha maksumaksjate rahadega. minu arvates on tegemist erakordselt tähtsa teemaga ja mulle tundub, et me peaksime mm, saama kindlasti ka eh, järelraporti, kuna see on väga hinnaline ma väga vabandan, et ma hiljaks jäin, ütleb proua äh, Kressle ja annab sõna järgmisele kõnelejale. suur tänu Kontrollikojale ja meie raportöörile. Äh, ja jah, väga õige, sest aeg on tulnud ERTMS-i Euroopa ühist raudteeliikluse juhtimissüsteemi arutada Eh, jah, veelgi on soovitusi. terve rida asju on toimunud aastal kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, mis andsid uue hoo rakendamisele. me saame aru, et selleks kulub väga palju aega ja see on kõik väga kulukas, aga nüüd on meil neljas raudteepakett olemas ja tehniline sammas olemas Euroopa Raudteeagentuurile on neljandas paketis tähtis roll omistatud ja meil on lõpuks olemas ka täielikud tehnilised kirjeldused, nii et ei hakata enam selle ERTMS-i eh, tehnilist eh, ülesehitust muutma ja meil on ka tegevuskava olemas, mis on üsna põhjalik ja seal on kirjas ka täpselt, mis ajaks, kes mida tegema peab, nii-öelda verstapostid paigas ja kahekümne kolmanda aastani on nelikümmend protsenti raudteest vaja varustada RTMS-i võimalustega. ja e, seda nii raudteeäärse kui ka rongisisese plaanis ja tähtis on tagada, et kõik ka äh, teoks saaks ja Kontrollikoda on väga toetav olnud. ja meil on vaja nüüd tarnijatega, äh, sektoriga koostööd teha selleks, et oleks stabiilne süsteem, update'id olemas ka tarkvaral ja tähtis on ka, et Äh, selle peale mõelda, et pikk kasutusiga on ainult see, mis kulud alla viib äh, pikemas perspektiivis. ja tähtis on tagada ka kaas, koostalutusvõime, et vedurid saaksid piire ületada. Äh, ja samuti infrastruktuurid raudteerööbaste varustamine ühildavate süsteemidega. Äh, jah, tähtis on, et meil oleks ühtne süsteem ja mitte paralleelselt ei toimiks äh, erinevad süsteemid, äh, kui tegemist on rahvusvahelise kaupade ja reisijate veoga. tähtis on, et meil oleks ühtne süsteem ja mitte paralleelsed süsteemid kasutusel ja see seondub ka rahastamisega, jah, tõesti, meil on vaja edasi rahastada seda projekti, see on rohkem kui poliitiline mm, projekt, see on ainus võimalus, et meil oleks tõeliselt koostalitusvõimelised süsteemid. see on midagi, mida mitte ainult poliitikud ei ole soovinud, vaid ka Euroopa raudteeveosektor on seda soovinud praegu jah, välja arendatud osa on väga väike senini Euroopas, aga kolm korda rohkem eh, RTMS-iga varustatud eh, rööpaid on väljaspool Euroopa Liitu kui Euroopa Liidu sees. seega oleme jõudnud käesoleva päevakorrapunktiga lõpule ja läheme järgmise päevakorra punkti juurde. see on maaelu arenguprogrammi töö. ja raportöör on härra Stehhovski ja teil äh,, proua Kadenbach, annan viis minutit pärast aega. ma tänan. suur tänu võimaluse eest väga lühidalt tutvustada eh, seda Euroopa Kontrollikoja eriaruannet maaelu arenguprogrammide kohta ja ma koondaks tähelepanu äh, just sellele, et mis puudutab tulemusi. nii et vähem keerulisust ja rohkem äh, tulemustele tähelepanu on teemaks. ja tõhusad rahakulutused vajavad ka head programmi, plaani ja programmeerimis või programmitöö või planeerimisprotsess kahe, tähendab kaheteist erineva riikliku või eh, regionaalse programmi analüüsi. Eh, nüüd eh, on liiga suured ja mahukad ja viivitustega äh, on need kavad olnud. viimane programmide periood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, kaks korda on kasvanud programmide maht võrreldes varasemaga. kõige suuremaks on osutunud Kreeka programm, tuhat kakssada lehekülge paks, varem oli kuussada ainult selle programmi mahuks lehekülgedes väljendatuna nii et kaks korda rohkem on mahtu ja Euroopa Komisjon lihtsalt nõuab liikmesriikidelt liiga palju ja see on suureks probleemiks. väga palju huvitavaid andmeid on nendes dokumentides, aga võib-olla huvi pakuvad akadeemikutele ja põllumeestele kindlasti mitte. ja liiga pikad on need programmid. Eh, nimelt see heakskiidu protsess võtab liiga kaua. ja enamikke programme kiidet-, kiideti heaks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus. see on uue finantsperioodi teisel aastal ja programmid käivitusid äh, kaks tuhat kuusteist enamasti ja meie audit toimus aastal kaks tuhat seitseteist. ja äh, kulutused maaelu arengukavadesse olid selleks ajaks ainult kümme protsenti Eh, see oli neljas aasta MFF-is, aga ainult kümme protsenti oli selleks ajaks rahalisi vahendeid eraldatud ja kulutatud. nii et palju vähem kui varasemal ajal, seitse aastat varem, kui see oli seitseteist protsenti, see arv, nüüd oli see langenud kümnele protsendile. probleem on selles, et me alustame eh, ÜPP planeerimisega ja maaelu arengu kavade väljatöötamisega, ilma et äh, oleks läbi hinnatud eelmiste perioodide kogemus ja esimene ettepanek öö, äh, uue maaelu arengu fondi kohta tutvustati aastal kaks tuhat üksteist, siis kui vahearuanne äh, koostati ÜPP kohta. see oli siis aasta kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist Eh, järgmisel aastal me hakkame jälle arutama ÜPP ühise põllumajanduspoliitika tulevikku, aga samas ei ole varasemalt tehtud kulutusi läbi analüüsitud ja hinnatud. Eh, ja aastal kaks tuhat seitseteist ainult kümme protsenti oli eraldatud vahenditest ära kulutatud. Eh, ja ka tulemused on kehvad jah, meil on sisendid, me kulutame raha ja siis on meil väljund. kakssada tuhat noort talunikku sai toetust eelmisel rahastamisperioodil. aga meil ei ole mõõdetavaid tulemusi nende kohta. ei ole vastust ka küsimusele, et milline mõju oli rahastamisel Eh, kuidas toimus põlvkondade vahetumine eh, ja maaelu arengukavad ei ole tulemustele piisavalt orienteeritud, on järeldus. ja milliseid soovitusi eh, siis anda, vähem keerulisust ja rohkem tähelepanu tulemustele, lihtsustamine ja just tulemused, see on meie retsept. lähtun sellest, et me selle dokumendi kallal arutame ka tulevikus, annan veel sõna ka eh, töödokumendi koostajale proua Kadenbachile. Eh, Sõlt-, seonduvalt sellega, mida me eh, noorte põllumajandusettevõtjatega rääkisime täna hommikupoolikul, on meie töösuund igal juhul tulevikku suunatud ja ma tahan öelda, et me peame pöörama nendele momentidele, me viitas kontrollikoda. me läheme üle uue programmitöö faasile üle selleks, kus on erakordselt oluline hinnata enne selle algust seni tehtud, kui me räägime sellest kümnest protsendist, mis on suulutud siiski ära kulutada, siis me tõesti vajame töödokumenti, mis näitaks meile, et põhjalikku arat-, et põhjalik arutelu meie komisjonist läbi viia. võib-olla me saame seda kõike ühiselt ka teha ja siis oleks väga tore, kui kohal oleks ka härra põllumajandusvolinik, aitäh! aitäh, püüame! ja siis me oleme nüüd jõudnud selle päevakorrapunktiga lõpule jõudnud, tegemist oli lühitutvustusega, jõuame järgmise Eh, päevakorrapunkti juurde. aga ma ei andnud sõna komisjonile, vabandan. ma tänan. Teie olete maaelu arengu eh, osakonna juhataja. ma tänan, proua Kadenbach, härra Wojciechowski daamid ja härrad, ma tahan tänada selle võimaluse eest siin esineda. aluseks on Kontrollikoja eriaruanne, mida me tervitame. seal on väga asjakohased soovitused, me aktsepteerime neid. aga mitmel puhul jah, ei saa ennetada seda, et millised saavad olema õigusloomelised ettepanekud pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ÜPP moderniseerimine ja lihtsustamine kahekümne üheksandal novembril tuleb selle kohta meil dokument ja me oleme juba arutanud ka, et kuidas tõesti lihtsamat e, ja rohkem tulemustele orienteeritud maaelu arenguprogrammitööd korraldada. aga tahaksin juhtida tähelepanu järgmistele asjadele. tõesti on veninud e, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend raamistiku ellurakendamine, aga me oleme tõesti koos liikmesriikidega üritanud vähendada seda aega, mis kulub äh, baasdokumendi äh, vastuvõtmisest kuni kava kinnitamiseni. Äh, see aeg on vähenenud, ei ole enam kakskümmend neli kuud nagu varasemal ajal. ja ma olen nõus jah, et kümme protsenti on vähe. Äh, jah, üheksateist koma viis protsenti on kõige suurem kasutuse tase EFSI rahaliste vahendite puhul olnud ja strateegilised prioriteedid on meil. ja sellega me anname oma panuse strateegiasse kaks tuhat kakskümmend majanduskasv, mis oleks kõiki kaasav ja jätkusuutlik. jah, dokumendid peavad olema ka kooskõlas, kui kõneks on erinevad fondid ja meie talitused teevad selleks tihedat koostööd omavahel ja liikmesriikidega ja programmide, kavade sisu on ka väga oluline, mis sest, et nad on liiga pikad, aga väga tähtsad on need programmid ja uued elemendid on seal sees, mis puudutavad tulemusi, ühine monitooring, rangemad normid aruandlusele ja eesmärkide seadmisele, suurem paindlikkus meetmete rakendamisel, eesmärkide saavutamiseks, samuti tulemuste reserv ja eksante tingimuslikkus. suurem orienteeritus tulemustele eh, tekib sellest, et me taotleme suuremat sünergiat ja kombineerimist ja tegemist on ka väga tubli instrumendiga äh, mis aitab meil seiret teostada ja stimuleerib liikmesriike ja meil on hea meel selle üle, et Kontrollikoda mõistab, et ühised indikaatorid on väga tähtsad. ühine monitooring ja hindamine peab toimima tõhusalt olema. ja selleks tuleb liikmesriikidel täpsed andmed õigeaegselt esitada. ja loomulikult me oleme valmis neid teemasid edasi arutama ja seda eriaruannet samuti. tänan suur aitäh, ma arvan, et te peate selle küsimusega pärast meie juurde uuesti tagasi tulema. tegemist oli ainult äh, lühitutvustustega, ma leian, et nende teemade juurde me pöördume kindlasti tagasi, tänan komisjon ja kontrollikoda selleks, et meil õnnestus teid ja iseennast nendest küsimustest teavitada. järgmise päevakorrapunktiga äh, seonduvalt tervitan ma äh, volinik härra Ottingeri, kes äh, tutvustab meile Euroopa pettusevastase ameti määrust number kaheksasada kaheksakümmend kolm käsitlevad hindamisaruanned. ma leian, et me saame ka kogu selle hindamisaruande teksti, ma eeldan seda, igatahes tahan ma teid siin südames tervitada, muuhulgas ka Olafi tegevdirektorit. ma ütlen tere tulemast järelevalvekomisjoni esimeest, härra volinik, see on nii tore, et te täna siin olete, teil on nüüd sõna kallis proua juhataja, Eh, lugupeetud härra Mulder, eh, lugupeetud saadikud, komisjoni jaoks on see väga suuri väljakutseid esitavaid ülesanne, et eh, kaitsta Euroopa Liidu finantshuve ja teha seda senisest tugevdatud määral. see on välis kui ka sisefunktsioon, sisefunktsioon meie töötajate institutsioonide suhtes kõikide nende suhtes, kes peavad vastu võtma finantsilistest seisukohast olulisi otsuseid, teisalt aga siis ka välisfunktsioon meie partnerite suhtes liikmesriikides, kes eh, saavad programmide jaoks Euroopa Liidu eelarvest raha. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oleme teinud nii mõnegi olulise sammu juulis käesoleval aastal võeti vastu pettuste karistusõigusliku eh, karistamise määrus parlamendi ja nõukogu poolt ja eh, selle os-, kohane direktiiv jõustub peagi. ma tahaksin sellega seonduvalt tänada kõiki, kes aitasid seda määrust ette valmistada, sest teie panus oli otsustava tähtsuse, tähtsusega ka lisandväärtuse äh, ja käibemaksu arvutamine oli selles suhtes olulise tähtsusega. Nende momentide kaasamine nendesse dokumentidesse oli oluline tuleviku seisukohalt. samuti öö, äh, o, võeti vastu otsus Euroopa prokuratuuri EPO loomise kohta me suutsime leida kokkuleppele kahekümne liikmesriigiga ja ma loodan, et peagi äh, hakkab Euroopa prokuratuur tegelema kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi küsimustega. nüüd on oluline vastu võtma meetmed selleks, et Euroopa prokuratuur saaks alustada tööd võimalikult pea me eeldame, et nad alustavad oma tööd aastal kaks tuhat kakskümmend ja vähemasti esimesest jaanuarist või hiljemalt esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks, kui algab järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja me eeldame, et selle ajaks ajaks on täidetud kõik tingimused eh, prokuratuuri töö alustamiseks. kui me Äh, soovime arvestada oma kodanike soove, siis on täiesti vältimatu, et me äh, teeme kõik selleks, et ei ole pet-, et ei oleks finantspettusi, et ei oleks maksupettusi, äh, selleks, et et seeläbi tõsta ja suurendada Euroopa Liidu kodanike usaldust Euroopa Liidu institutsioonide ja toimimise vastu see eeldab, et kõikjal Euroopa Liidu liikmesriikides tuleb äh, eelarve täitmise suhtes tagada kõikide liikmesriikide kõrge kaitsenivoo ja äh, korrektne äh, eelarve täitmine. tänu prokuratuurile ei kaota Olav oma senise pädevusi, nad hakkavad teineteist vastastikku täiendama ja kui me räägime personali valikust, siis me kinnitan, et me teeme kõik selleks, et Olafil oleks piisavalt töökohti ja piisavalt ka vahendeid selleks, et kõigis kahekümne kaheksas või peagi kahekümne seitsmes liikmesriigis tõhusalt tegutseda ja prokuratuuri tööd täiendada. kaheksateist aastat tagasi võeti vastu otsus Olafi asutamise kohta, minu arvates on Olafi öö, lugu olnud äh, täie, põhimõtteliselt ka edulugu. Olafi õigusraamistik võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal uuendatud kujul, mis ja see uus õigusraamistik nägi ette Olafi öö, äh, juriidiliste volituste ja laiendamist ja sõltumatuse öö, äh, tugevdamist ja säilitamist kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal vastu võetud äh, määrus kaheksa kaheksa kolm oli dokument, äh, milleni jõuti pikaajaliste läbirääkimiste järel er-, erinevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel. tänasel päeval on vaja kontrollida, kuidas me suudame edasi arendada oma vahendeid äh, pettuste vastu. kuivõrd komisjon teise aasta, selle aasta teiseks oktoobriks kaks tuhat seitseteist, nii nagu on ette nähtud artiklis äh, kaks Euroopa Liidu toimimise lepingus ja selles määruses number kaheksa kaheksa kolm, äh, siis äh, komisjon võttis selle otsuse teisel oktoobril ka vastu, niisugune oli tähtaeg ja esitasime selle ka samal päeval parlamendile. sellega seonduvalt saime me sõltumatu iseseisva raporti, mille koostas härra Mulder ja tema ametkond. ma tahaksin, ma tahaksin järelevalvekomisjoni tänada tehtud töö eest, sest te olete tõhusalt täiendanud nii parlamendi kui ka nõukogu tööd tänu määrusele kaheksa kaheksa kolm aastast kaks tuhat kolmteist on ka viimasel kolmel aastal suudetud saavutada häid, väga häid tulemusi. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal teie poolt vastu võetud määruse täiendused on taasa toonud endaga olukorra oluliselt paremaks muutumise nii uuringute läbiviimise, koost-, partneritega koostöö etendamise kui ka nende isikutega äh, ringi käimisel, äh, kes, kes on saanud Olafi uurimise objektiks. meie kogemused näitavad aga sedagi, et siin on võimalik veel oma tööd parandada. Äh, uurimistöö tõhusus on kindlasti viidav uuele tasandile. Euroopa prokuratuuri loomi on game changer kui me räägime nende kahe institutsiooni vahelisest koostööst, siis tuleb tõhusalt vahendeid kasutada e, ja üksteist uurimisprotseduurideks teostatavate väljasõitude puhul täiendada selleks, et paljastada karistusõiguslikult karistatavad e, teod olen täiesti kindel, et me peame tugevdama mõlemat võimalust, nii Olafit kui ka prokuratuuri, kui me tahame saavutada eelarvet, mis oleks pettuste kindel. prokuratuuri uurimused võimalike kuritegude osas kujutavad endast olulist sammu pettuste vastases võitlemises. seeläbi täiendame ja parandame me tänast olukorda olukorda, eh, kus on tingimata vaja teha ka järelanalüüs, mille käigus Olav eh, jätkab oma tegevust. Eh, seni olid nad sõltuvad liikmesriikide koostööd, nüüd saab Olav tugineda Euroopa prokuratuuri tegevusele. eeluurimiste käigus Eh, luubi alla võetavad halduskuriteod on need, millele saab nüüd Olav senisest oluliselt rohkem tähelepanu pöörata. kui me räägime Olafist ja prokuratuuri loomisest, siis seonduvalt sellega valmistab komisjon praegu eh, ette eh, sihikindlalt määruse kaheksa kaheksa kolm täiendamist ja muutmist, mille kavatseme esitada parlamendile järgmisel aastal. me kujutame endale ette seda kaheastmelise kavana, silmas pidades, et Euroopa Parlamendi valimised lähenevad, e, e, e, silmas pidades parlamendi tööplaani hiljemalt kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kevadeni tahame esitada ettepaneku, mis tasakaalustaks ja täiendaks õigusliku aktina EPPO Euroopa prokuratuuri ja Olavi vahelist koostööd. ja ma kujutan ette, et hiljem tuleb tehagi veelgi põhimõttelise muudatus sellesse määrusesse selleks, et tõesti tagada Olafi ja Euroopa prokuratuuri iseseisvus ja sõltumatus senisest tugevamatel alustel. Äh, see seadusandlik ettepanek, mille esitame tuleva aasta kevadel, omab eesmärki, et Olavi ja EPPO töö organiseerida nii, et tekiks sünergia ja lisandväärtus nende kahe institutsiooni tööst, vältimaks äh, kordusi ja kahekordseid, kahekordset tööd. EPO ja Olav on väga erinevad asutused, kellel on väga erinevad volitused ja pädevused, erinevad vahendid ja struktuurid. kuid ülesanded, mida nad täitma peavad, on sidustatud koostööpartneri ülesannetega. meie määruse uuendus näeb ette ka seda ilmselt, et Olafil on jätkuvalt äh, uurimisasutuse pädevus, äh, mis teostatakse vastavalt võimalikule teokahtlusele. meie järelevalvekomisjoni raportis nägin suure rõõmuga, et meie ettepanekud kattuvad äh, härra Multeri komisjoni ettepanekutega ja täiendavad neid ja ka äh, järelevalvekomisjon on teinud ettepanekud, mis täiendavad meiepoolset ettepanekut ja seetõttu kavatseme neid ka kaasata. aga me peame tegelikult pöörama senisest suuremat tähelepanu äh, sidususele äh, ja selle sidususe tagamisele kõikides liikmesriikides selleks, et Euroopa Liidus tervikuna tasa, tagada ühtne toimimistasand praeguseks on siinkohal olemas veel väga suured erisused. kui Olav viib läbi liikmesriigis uurimuse ja kui liikmesriik äh, teda toetab, siis on tulemused ühed, aga on ka olukordi, kus äh, riiklikud organid toetavad Olafit vaid piiratud määral. me tahame siin jõuda ühtse tasemeni, ühtse tasemeni Euroopa Liidus läbivalt, Euroopa Liidus tervikuna ja ka liikmesriigiti. ma leian, et edasine killustumine on lubamatu ja seega peavad odav, eh, Olafi pädevus olema tõsiseltvõetav ka ja arvestatav ka kõikides liikmesriikides. minu jaoks tõusetub küsimus, kuidas on, mis kuidas äh, edasi toimida käibemaksuga. Olav peaks tegelikult oma piiriülese pädevuse ja multidistsiplinaarse lähenemisega mängima olulist rolli liikmesriikide toetamisel selles küsimuses. ja selle muudatusettepaneku esitame samuti kevadel. oluline on, et Olav saaks parema juurdepääsu eh, pangakonto infole olukorras, kui eh, seda on vaja selleks, et ühte või teist liiki pettusi tuvastada ja välja tuua. kui õigusraamistik vastavalt vastu võetakse, siis minu arvates on Olav ka tulevikus öö, eh, see institutsioon, kes täidab senisest olulisemat rolli, olles eh, Euroopa prokuratuuri loomulik partner, samas aga ka haldusorgan, mis Eh, toob välja Euroopa rahade kuritarvitamise. kokkuvõttes tahaksin rääkida aspektides, mis sageli on Olafi üle käivates aruteludes keskmes ja mida ka härra Mulder ja tema komisjoni liikmed puudutasid. Need on need kontrollimehhanismid eh, Olafi uurimuste kohta. meie hinnang ei andnud ainsatki tõendit selle kohta, et praeguse määruse valguses oleks kuritarvitatud eh, Olafi meetmeid või et need oleksid ebapiisavad. Olafi ja Euroopa prokuratuuri tulevane koostöö ilmselt eh, ei pea läbi tegema tulevikus mingeid muudatusi. Olav jääb haldusorganiks mis on prokuratuurist sõltumatu ja prokuratuur ei saa asuda Olafit juhendama või talle korraldusi andma. isegi kui ta teeb koostööd eh, prokuratuuriga ja tema prokuratuuri tegevust toetab, siis ei eh, lõppe sellega Olafi iseseisvalt uurimised. seetõttu ei kavatse komisjon esitada sisulisi olemuslikke muudatusi eeloleva aasta kevadel eh, sellesse ka määrusesse number kaheksa kaheksa kolm. minu arusaamist mööda peaks Olafi juhtimise põhimõtted eh, ja edasised muudatused olema järgneva ulatuslikuma ja põhjalikuma määruse muutmise sisuks, mis Äh, muuhulgas sätestaksid võimalikult täpselt Olafi ja prokuratuuri vahelise koostöö. kui ma räägin määrusest kaheksa kaheksa kolm aastast kaks tuhat kolmteist, on väga oluline, et me äh, arvestaksime oma nõrkade momentidega või oma puudustega viimaste aastate töös selleks, et alates prokuratuuri tööle asumise esimesest päevast oleks eh, tegemist aruka tööjaotusega. ma tahaksin paluda parlamenti, et näha seda, et parlament näeks seda kui eh, prioriteeti kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teisel poolaastal selleks, et võtta vastu eh, selle määruse uuendatud versioon veel enne Euroopa Parlamendi valimisi. suur aitäh, ütleb proua Kressle nüüd ma tahaksin järelevalvekomisjoni esimehele anda sõna selleks, et ta saaks meile esitada oma seisukoht hindamisaruande osas. ma tänan, nagu volinik Ottinger juba ütles, et järelevalvekomitee ülesanne on teha soovitusi kahe, teiseks oktoobriks ka seoses määrusega kaheksa kaheksa kolm jah, meie kahekümne seitsmendaks septembriks esitasime omapoolsed ettepanekud ja meie järelevalvekomitee äh, äh, selleks ajaks oli kaheksa kuud äh, juba funktsioneerinud ja see on pisut lühike aeg selleks, et täielik ettekujutus saada Olafist, aga sellised esimesed muljed olid tekkinud ja mõnikord on need esimesed muljed just kõige-kõige paremad kui nüüd lugeda dokumenti, siis on selge, et järelevalvekomiteel on väga tähtis roll täita. E, jah, me tahame, et Olav oleks sõltumatu, see on peatähtis ja sellepärast me peame olema Olavile selleks abiks. ja e, oli üllatav ja aruandest ka nähtub, e, et sõltumat-, juhatuse seisukohast oli väga tähtis see, et komisjon otsustas peadirektori puutumatuse mm, ära võtta, aga samas järelevalvekomiteega komisjon selle sammu üle üldse ei konsulteerinud, see tuli meile üllatusena. aga jah, see oli komisjoni selline otsus tollal. ja komisjon juba rääkis ka, et edasikaebamiste puhul, apellatsioonide puhul on väga tähtis, et EPPO ja Olafi eh, volitused oleksid täpselt piiritletud, et mingit konkurentsi nende vahel ei tekiks. Eh, jah, meie aruannet tutvustab minu kolleeg, kes väga tähtsat osa selle väljatöötamises etendas. aga ma tahan vaid öelda, et Eh, raporti peasõnum on, et mitte peadirektori kaalutlus ei peaks olema jagada komiteele informatsiooni, meil on õigus informatsioonile alati, kui järelevalvekomitee, ta peaks saama oma tööd teha, selleks peab olema eh, juurdepääs infole. Eh, nii et mõelge selle peale. kui te loete Eh, seda aruannet eh, ka tulevikus, siis näete, et peamine mure, mis meil on olnud läbivalt, on see, et alati ei ole informatsiooni komiteel. Eh, teie loal annan nüüd sõna kolleegile Helena Fersendele, kes selgitab ilusas portugali keeles meie aruannet <laughs> uh, Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Comissário, uh, pois como o nosso Presidente. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud äh, volinik. nagu me esimees just ütles, meie komisjon moodustati alles hiljuti ning oleme aidanud kaasa selle arvamuse koostamisele määruse kohta ning teinud umbes kaheksa kuud tööd. oleme osalenud selles töös, mis meie arust on väga oluline ning mis on võimaldanud meil saada üldise ettekujutus sellest, mis asi on Olav ja kuidas see oma tööd teeb. see on võimaldanud meil juhtida tähelepanu tervele reale erinevatele elementidele, mis kuuluvad järelevalvekomisjoni pädevus sõltumatu koguna. meie ülesandeks on tagada äh, Olafi sõltumatus, kontrollides Olafi korrapärast hindamistööd, uurimistööd ning äh, me peaksime kontrollima seda, et ähm, uurimuste põhimõtetest on kinni peetud, pikkuse osas ja nii edasi. Äh, meie ülesandeks on uurida ka, äh, milline on, millised on erinevad rollid ning vastutusvaldkonnad. ning ähm, järelevalvekomitee koostas oma aruande just nimelt nendest põhimõtetest lähtuvalt. esimees mainis meie prioriteete millest me oma töös lähtume. meil on neli erinevat sammast, uurimine, järelevalve, põhiõiguste kaitse ning tulevik. oluline on Olafi Euroopa Liidu suhe meie tõstatasime järgmised küsimused uurimisega seoses. kuidas on lood uute õigusinstrumentidega, mida Olav saab nüüd kasutada? lähtuvalt kõnealusest määrusest kaheksa kaheksa kolm. kas nendest uutest sätetest piisab ähm, pettusevastaseks võitluseks Olafi poolt äh, ning äh, võitluseks äh, muude tegevuste vastu, mis kahjustavad Euroopa Liidu huvisid? ja kuidas on järelevalvega lood? kuidas on lood Olafi sõltumatusega, kas uus määrus on seda tugevdanud? sõltumatu Olafi mandaat, äkki hoopis äh, seda nõrgendati uute sätetega? järelevalvekomitee, kas on järelevalvekomitee äh, aidanud kaasa Olafi sõltumatuse tagamisele ning äh, tõhusale tööle, kas järelevalvel komit-, järelevalvekomiteel olid vajalikud vahendid selleks, et Olafi tööd tugevdada ning Olafi tegevusele uurimisorganina kaasa aidata ja siis, mis puudutab põhiõiguste kaitset, ja menetluslikke turvameetmeid, kas määruses võetakse neid piisavalt arvesse, kas on mehhanismid, mis aitavad neid õigusi paremini jõustada ning kaitsta ning kas tulevikus EPPO võib nõuda äh, määruse ajakohastamist ja kas EPPO saab mõjutada Olafit või ei saa ning kas Olav saab teha öö, tööd kahel tandril komisjoni jaoks ja EPPO jaoks, need on need küsimused, mille, mida meie uurisime ning tõstatasime ning öö, lähtuvalt meie uuringust, uurimistegevusest uurisime, et määrus peab hõlmama väga selgeid äh, sätteid, mida võib äh, ühtlustada ja rakendada kõikjal. sisestruktuur peab olema stabiilne ning äh, kõigi jaoks selge. komisjon teab, komitee teab, et parlamendikomisjon on kaitsnud seda seisukohta, et Olav peaks saama omaenda tegevusi ellu viia lähtuvalt äh, sellekohasest menetluskorrast, aga meil on äh, süsteem, kus äh, rakenduvad erinevad põhimõtted erinevates artiklites ja peadirektor saab võtta vastu suuniseid uuringute kohta ja juhtnööride kohta, mida inspektoritele antakse. ja seetõttu on Olavi direktoril väga palju väga suured volitused tegelikult. aga nüüd on küsimus selles, kuidas neid volitusi, kuidas seda võimu on kasutatud. meil on siin kakskümmend kaheksa äh, artiklit, mis avaldati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja mida on täiendatud. ilma konsolideeritud sisuta on tegemist lihtsalt lapitekiga mis õõnestab õiguskindlust ja tekitab üldiselt ebakindlust inspektorite osas ning seab ohtu põhiõigused ning ka, ka menetluslikud õigused. samuti ei aita see kaasa uurimistegevuse tõhususele. jõudsime järeldusele, et need eeskirjad ei vähenda vajadust selgete õigusloomeliste sätete järele. mis puudutab Joolafi sisestruktuuri, siis ähm, täheldasime ühte üsna huvitavat nähtust üksusena, mis vastutab ähm, uurimiste, uurimise järeltegevuse eest ning ähm, uurimise lõpetamise äh, eest vastutab see ka õiguspärasuse eest. see tähendab seda, et erinevate tegevustega seoses kutsutakse kohale asjatundjad Olafisse, et ähm, uurimistegevus oleks tõhusam ning kvaliteetsem. õiguslooja on toonud välja ähm, põhivaldkonnad, omavahendid, korruptsioonivastane võitlus, äh, toll ja nii edasi see struktuur meie arvates peaks aitama kaasa Olavi iseseisvusele. oluline hetk on uurimise alustamine, selle kohta peab peadirektor langetama otsuse sõltumatult ning peadirektorit ei tohi mitte ükski valitsusinstitutsioon ega keegi teine mõjutada. peadirektori otsus mitte uurimist läbi viia Äh, on otsus, mida tuleb ka samuti järelevalvekomiteele teatada asjakohasel ajahetkel, äh, esitades äh, sellega seoses ka põhjend-, vastavad põhjendused, see aitab Olavi sõltumatust veelgi suurendada. uurimisega mit-, uurimise mitteläbiviimise või uurimise mittejätkamise, jätkamise otsus on isegi olulisem kui vastupidine otsus, see on põhimõtteline volitus, mis on peadirektoril ja meie usume, et kõik instrumendid, mis on äh, olemas, e, vajavad parandamist. ning äh, me peame investeerima andmetöötlusse, me kõik teame, et uurimiste käigus on andmete töötlemine väga oluline ning andmete haldamine väga oluline süsteem peab olema kindlatel jalgadel, kui me tahame täiel määral mõista uurimise tulemust ning langetada õigeid otsuseid. mis puudutab uurimise kestust, siis komitee usub, et lähtuvalt headest tavadest peaks see tee ka mõistliku ajavahemiku jooksul ühele poole saama, sõltuvalt käsitletava teema keerukusastmest nii et äh, uurimus võib, äh, aga uurimus võib kesta ainult siis, niikaua kuni on äh, kogu ajakohalist, kogu asjakohane info olemas, sellele juhtis tähelepanu ka esimees, ning seetõttu võib-olla võiks õigussätted, mis praegu on jõus, üle vaadata ähm, ka seoses teabega, mida pakutakse järelevalvekomiteele mis puudutab uurimistegevuse lõppu, siis äh, viiskümmend protsenti juhtumitest viisid menetluslike tagajärgedeni erinevatel põhjustel. võib-olla ei olnud õigusmenetlusega jätkamiseks piisavalt vahendeid ja nii edasi. aga igal juhul ähm, eks antetekstid on väga olulised õiguspärasuse kohta ja me usume, et need, kes uurimistegevuse eest vastutavad, see üksus, kes selle eest vastutab, peaks olema asjakohaselt kaasatud. ning ähm, saama ähm, pakkuda vajalikku toetust peadirektorile. uurimisraport ning äh, vastus peaks olema asjakohastele asjaga seotud organitele kättesaadav. kogu info tuleb meile saata järelevalvekomitee peab saastama oma vastuse ja Olav peab vastama kohustuslikult järelevalvekomitee taotlustele. Olav ei saa oma vastust edasi lükata ega sellest kõrvale hiilida, sest meie komitee saab teha oma tööd ainult siis, kui taotlustele vastatakse. meie töö peaks olema järjepidev iseäranis, mis puudutab äh, teavet, mida pakutakse. esimees palub kõnelejal natuke aeglasemalt rääkida. nagu ma juba ütlesin, siis äh, Belgia ametivõimud viisid läbi uurimise peadirektori üle seoses süüdistusega pealtkuulatud telefonikõne kohta, see on loomulikult murettekitav küsimus. ja me tahame võib-olla teadma, kuidas selline olukord üldse tekkis, äh, miks ja kuidas äh, selliseid stsenaariume tulevikus vältida. sisesätted äh, kontrolli, juriidilise kontrolli, õiguspärasuse kontrolli osas tuleb üle vaadata kindlasti tuleks vältida sellist olukorda, kus ähm, sarnane juhtum võiks aset leida tulevikus ning äh, me saame seda teha, kui me loome vajalikud kontrollimehhanismid ning äh, meie kohtumehhanismid peaksid olema tugevad ning sõltumatud. meie arvame, et õiguslooja peaks kaaluma võimalust põhiõiguste ametniku määramiseks kõikide tegevustega seoses, mis puudutavad Olavi uurimisi. ja viimane kommentaar, mis puudutab tulevikku ning Olavi ning Euroopa Liidu suhteid tulevikus. see küsimus tõsteti, tõsteti oktoobris eelmisel aastal ähm, liikmed ja mitmed liikmesriigid on sellega seotud, umbes kakskümmend. see toob meid tagasi küsimuse juurde, millest rääkisime alguses, nimelt millisel määral äh, EPPO äh, olemasolu eeldab selle määruse muutmist ning kuidas EPPO mõjutab Olafit ning Olafi struktuuri ning kas Olaf saab teha oma tööd kahel tandril tulevikus meie arvame, et mõlemad institutsioonid peaksid saama tegutseda ning oluline on see, et peetakse kinni oma pädevusvaldkondadest, et need oleksid paika pandud mõlema institutsiooni jaoks ning meie oleme valmis andma endast parima selleks, et seda eesmärki saavutada. Olav ja Olavi töö tulevikus on Olafi tööülesandeid on kindlasti tulevikus rohkem, kõiki õigusmenetlusi tuleb hinnata Olafi poolt, ennem kui need jõuavad Euroopa prokuratuuri. sellepärast, et me peame suunama Olafisse info kõikide õigusmenetluste kohta, mille puhul mille puhul Olav ei ole uurimist alustanud. ja teine võimalik stsenaarium oleks, et Olav, vabandust, et EPPO äh, võib Olavile suunata täiendavad tegevused. Olav peab saama jätkata tegevust selles valdkonnas, millega tegelikult EPPO ei tegele. nii et ähm, tegemist on siis Olafi laiendatud ähm, pädevusvaldkonnaga. ja kõik, millest te rääkisite siiani, viib ähm, meid seisukohale, et järelevalvekomitee roll on endiselt ajakohane ning kasulik ning info, mida järelevalvekomiteele esitatakse, on väga oluline äh, ja ilma selleta ei saaks ega mitte tööd teha. jah, suur aitäh arvamuse tutvustamise eest ja nüüd on meil tegelikult laual midagi erakordselt väga huvitavat või, või mitte väga meeldivat. meil on äh, järelevalvekomisjon on tõepoolest tegelenud põhjalikult ka hindamisaruandega ja on seisukohal, et terve rida asju vajavad reformimist. seda oli kuulda ka komisjoni poolsest dokumendist ja härra eh, voliniku sõnavõtus. mida nüüd siis me teeme, kui me vaatame seda eh, prokuratuuri määrus, siis selles on sada kakskümmend artiklit. Olafi esialgne määrus mille me kaheksakümne kolmandal aastal vastu võtsime, koosnes neljateistkümnest artiklist. nii, nüüd ta võib-olla on kasvanud kaks korda suuremaks, aga see on jätkuvalt ebapiisav selleks, et sekkuda äh, haldusuurimistesse ja e, inimeste saatustesse. seega me peaksime kokku leppima, kas me peaks nagu natuke rohkem pingutama. okei okay kui me võrdleme nende kahe eh, asutuse määrust, siis toona olin ma raportöör selles küsimuses ja ma oleks tõesti tahtnud, et see oleks olnud parem. aga samas oli seal tegev peadirektor, kes pidevalt ja massiivselt sekkus kogu protseduuri, meil peab olema lihtsalt julgust koheselt lahendama põhimõttelised Olafi probleemid kui me seda ei tee, siis selle all kannatab Olafi löögivõime. ja võib juhtuda, et äh, kõik Olav väljub üldse kontrolli alt, väljub järelevalve kontrolli alt, komisjoni kontrolli alt, komisjoni kontrolli alt. mulle ei meeldi see, mida ma näen. ja äh, ma, mulle ei meeldi ka see, mida ma tegelikult ka eeldan jäämäe tipu all äh, vette jääva osa puhul need on asjad, mis ei saa meile kõik meeldida, on oletusi ja vihjeid sellele, et meil on siin veel mitmeid äh, skelette riidekapis, rohkem kui me ise tahaksime. me peame olema julgelt ja tegutsema julgelt ja tõepoolest me peame kaasama uuendatud määrusesse asju, mis sinna tuleb lihtsalt sisse kirjutada. Olafil ei ole checks ja balance eid. Ol-, Olav ise peab oma haldus- ja juhtimisprobleemid äh, lahendama. kui me räägime kontrolli õigustest, hindajal oli ka ju tegelikult väga suuri raskusi, hindamisaruande leheküljel kümme me loeme, et teatud asju ei saanud üldse ei öelda ega väita, kuivõrd selleks puutusid dokumendid. mulle tundub, et me peame võtma julguse kokku ja rääkima faktidest, nagu nad on, e, selleks, et Olav saaks töötada objektiivselt ja eelarvamusteta. ma loodan, et teil, härra volinik, on õigus, volinik on õigus, kui te ütlete, et Olavi tõusus saab mõõta lõpetatud uurimuste najal, lõpule viidud juhtumite najal. jah, me peaksime ka hindama seda, mida seal selle juures avastati ja ausalt öeldes kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kahe tuhande kuueteistkümnendal ja kahe tuhande teisel aastal oli lõpule viidud uurimuste määr kõige väiksem, need olid kõige nõrgemad aastad ja seda just protsentuaalselt pettusejuhtumeid arvestades. ma leian, et Olafil on teatud eduprobleemid, tal peavadki need olema ja selles osas on te õigus nii teil kui ka sellel, kes hindamisorande koostasid, et selleks puudub Olafil piisav pädevus Äh, checks and balance'ite puudumine äh, on selle üheks põhjuseks. väga sageli te viitasite sellele, et pangakontode andmetele puutub juurdepääs juhul, kui seda on vaja. nüüd me seisame silmitsi olukorraga, kus enamat teavet ei ole võimalik kätte saada ja sellest tekivad järjest suuremad probleemid sest meil on probleemid õigusriiklusega mõningate menetluste puhul ja seda enam me peaksime need probleemid lahendama enne ja kokku leppima, kui me võtame vastu uued seadusandlikud aktid. kui me räägime järelevalvekomisjoni hinnangust, siis minu arvates oli see väga huvitav öö, äh, kuulata ja meil on tarvis ka eh, sisemine reeglistik eh, vormistada seadusandlikul kujul, ainult siis me saame tagada õigusriiklust ja seda, et kõiki koheldakse võrdse mõõdupuuga. siis me peame ka selgelt sõnastama, mida me tahame. viimase kaheksateistkümne aasta jooksul on osa probleeme jäänud alati samaks. kui oli tegemist Eh, karistusõiguslike eh, eh, probleemide ja nende olulisusega haldusõigusrikkumiste seisukohalt. meil on vaja rääkida niisugusest instrumendi, instrumendist nagu haldusuurimised. mis on tegelikult, millised on nende ametkondade õigused, kes haldusuurimisi läbi viivad? me väga lootsime, et Euroopa prokuratuur suudab siinkohal äh, meil äh, osutada oma abikäe. mul on väga raske endale ette kujutada, kuidas see kõik tegelikult toimima hakkab, kui ma loen äh, Euroopa prokuratuuri määrust, siis seal on kirjas, et uurimuse võib algatada ainult juhul, kui eh, karistuseks on vähemalt neljakümne aas-, nelja-aastane vabaduse kaotus eeldatavalt. kui Olav, kui prokuratuur palub Olafilt ametiabi ja riigid on puudutatud sellest ametiabist, kes ei ole Euroopa prokuratuuri liikmesriigid, mis me siis nagu teeme? kuidas me lahendame selle küsimuse, et prokuratuuril on väga detailsed eh, ettekirjutused selle kohta, kuidas andmeid vahendatakse, aga Olavi põhimääruses niisugused momendid kõik puutuvad. ja nüüd selgub, et Olavil puudub õigus dokumente, eh, dokumentidega tutvuda ja vastupidi me saame suureme, suudame suure vaevaga täna tagada et menetluse osalised esitavad oma seisukohti. ma leian, et eh, tegelikult niisugused seisukohavõtud on karistusõigusliku menetluse seisukohalt erakordselt olulised. ja samas on, eh, need on Olafi töötajad, kes ei saa kõigega tutvuda, samas on prokuratuur, kellel on õigus kõigega tutvuda kuidas on võimalik tagada menetlusosalistele võrdsed õigused nii, et prokuratuuri töötajatel oleks rohkem õigusi kui Olavi töötajatel. see on väga oluline ja tundlik õiguslik probleem ja seepärast ma tahaksin tõesti, et me kõikehõlmavalt läheneksime selle probleemi lahendamisele ja selle ka ära lahendaksime. prokuratuuri määruses on ka infovahetuse, infovahetust Olafiga puutuv punkt, kuid ei ole tegelikult üldse aru saada, kuidas see praktikas toimima hakkab ja seda nüüd tuleks siis tegelikult sätestada ka Olafi muudetud määruses. ma leian, et Olafil endal on ka endaga teatud probleemid. üheksa miljoni euroga näiteks. kui asjad ei kujune nii, nagu nad tahavad, siis oleks vaja veel täiendavat viit miljonit. ma oleksin väga teabe eest väga tänulik, me kuuleme lakkamatult, et niisuguste summadega ei ole võimalik üldse töötada, et süsteemi ei saa muuta, kui meil ei ole selle kohta täpset ja põhjalikku dokumentatsiooni ja see tegelikult vähendab Olavi tegevuse tõhusust. me oleme seisukohal, et on olemas terve rida probleeme, mida ma püüdsin siinkohal puudutada ja ma tahaksin kondi liikmeid paluda või teavitada sellest, et ma kavatsen koostada töödokumendi meile esitatud äh, dokumentide põhjal, ka hindamisaruande ja järelevalvekomisjoni äh, hindamisaruande põhjal. ja mul oleks väga hea meel, et komisjon esitaks meile põhjalikumalt materjale kui see põhimõtteline miinimum komisjon teeb ettepaneku kord, tegi ettepaneku, esimest korda võttis selle tagasi, äh, me kaotasime pidevalt aega nii keerulises olukorras, ma saan aru, et olukord on keeruline ja selles keerulises olukorras puudub komisjonil üksmeel. aga me peame olema võimelised üksteisega koostööd tegema selleks, et äh, meie saaksime teha oma tööd ja me saaksime tagada Olafi tegevuse mis ei peegeldaks tegevust alla tema võimete. ja nüüd on siin kolleege, kes tahavad veel sõna ja nüüd palun, kolleeg Jakob, palun. ma tänan, proua esinaine. aitäh, volinik Oettinger, aitäh, komisjon selle hinnangu eest määrusele. jah, ma jagan teie muresid mis kajastuvad ka siin aruandes. ja olen nõus, et Olafi roll peab säilima ka pärast seda, kui EPO öö, äh, luuakse. Äh, praegu seda enam, et äh, terve rida liikmesriike ei ühine EPO-ga ja nende liikmesriikide jaoks jääb Olav ainsaks uurimisasutuseks Euroopa Liidus, mis, kes aitab kontrollida, kuidas Euroopa Liidu rahalisi vahendeid liikmesriigis kasutatakse. ja needki liikmesriik, kes EPO-ga ühinevad, eh, leiavad, et eh, Olafist on abi lisaks koostöös EPO-ga. jah, ta juhtis tähelepanu ka mõnedele puudustele juurdluste läbiviimises ma arvan, et kuna Olavi uurimised käivad liikmesriigi õiguse alla, siis see ei ole vastuvõetav, et erinev õiguslik alus on Olafil, kui ta liikmesriikides uurimisi läbi viib vastavalt liikmesriigi õigusele. sellega peame ka tegelema ja Olafi mandaat õigused ja volitused peavad laienema. jah, juurdepääs pangakonto infole äh, või võltskaupade äh, uurimine, ohutuse teemad. Äh, siin on ka probleeme ja ma olen nõus proua Kresslega, et vahest oleks vaja Olafi põhjalikult reformida, sest on mõned probleemid, mis vajavad lahendamist ja mõned juba toodi ära. ma ei hakka neid üle kordama, aga tahaksin lisada veel ühte-teist, mis minu arvates on lahtine. üks asi, millest juba ka me kuulsime ja see seondub ka soovitustega, mis anti. nimelt ei saa Olavi tõhusust mõõta lihtsalt juurdluste arvu põhjal vaid eh, tõeline mõõdupuu Olafi tõhususe mõõtmiseks on need soovitused, eh, mis nad teevad eh, liikmesriikidele ja kui nendele soovitustele ka reageerivad liikmesriigid. kui liikmesriikide ametiasutused juurdlused käivitavad ja asjad kohtusse lähevad. aga tihtipeale Olafil puudub informatsioon selle kohta, kui paljud Olafi soovitustest liikmesriigis järgimist leidsid. ja see on midagi, eh, mis jätab ka tõhususe väikeseks. teiseks Olafi soovituste läbipaistvuse teema. ma tean, et see on tundlik valdkond mõnikord Olafi soovitused saadetakse liikmesriikide asutustele eh, tingimusel, et neid ei avalikustata, sest eh, eh, neid tuleb hoida saladuses, kuna käib kriminaalmenetlus. aga kodanikele pakub huvi selline informatsioon ja nad tahavad sellele juurdepääsu, tahavad juurdepääsu ka soovitustele. aga seni ei ole selget regulatsiooni mõnedel puhkudel Olafi soovitused avalikustatakse liikmesriikides valitsuste ametiasutuste poolt, aga mõningatel juhtudel jälle ei ole juurdepääsu soovitustele ja see õõnestab stabiilsust, kui niivõrd erinevalt lähenetakse Olafi soovituse läbipaistvusele, nii et tuleb leida tasakaal ühelt poolt siis eh, juurdluse huvid ja teiselt poolt avalikkuse huvid. avalikkus soovib juurdepääsu dokumentidele ja soovitustele ja kolmas teema, seegi on üsna tundlik küsimus, nimelt Olavi soovituste saatmine liikmesriikide valitsustele. enamasti on kõik korras, Olav viib läbi oma juurdluse ja siis saadab öö, oma soovitused komisjonile ja komisjon edastab need liikmesriikidele. enamasti probleeme sellega ei ole, aga mõnedel puhkudel mõnedes liikmesriikides me näeme, et valitsusasutuste ja potentsiaalsete korruptsioonijuhtumite vahel on väga tihe seos ja sellistel juhtudel Olafi soovitused kui uuriti valitsusasutusi, et kasutati kurjast rahalisi vahetusi, siis samale valitsusel saadetakse ka soovitused. nii et soovit-, valitsus peab iseenda kohta juurdluse käivitama ja see ei aita kaasa tõhusale juurdlusele. see on üks asi, mis vajab selgitamist. ja lõpetuseks ma olen täiesti päri proua Kresslega, et Olafi reformimise raames peaks leidma ka lahenduse õiguslikele heastamisvahenditele, mida praegu pole. meil pole õigeid heastamisvahendeid neile, kes on Olavi uurimise all ja tõhusaid kontrolli ja tasakaalu meetmeid sellisteks puhtudeks samuti. jah, kui me nüüd tugevdame Olavit ja laiendame tema pädevust, siis ilma kontrolli ja tasakaalu meetmeteta me seda teha ei tohi. nii et on vaja hea süsteem Olafis kontrolli ja tasakaalu tagamiseks luua ja siis alles hakata institutsiooni tugevdama. kolleeg Savamaa kolleeg Sarvamaa. Thank you, chair um,. Thank you, commissioner. ma tänan. tänan, volinik Oettinger ja suur tänu järelevalvekomiteele. see on üks kõige eh, huvitavamaid teemasid minu jaoks viimastel aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist. Teid veel ei olnud, aga härra Mulderit sellest ajast ma mäletan Eh, mõned märkused eh, selle kohta, mida me kuulsime juba muuhulgas ka meie esinaise käest, aga väga lühidalt. jah, täiesti võimatu on olukord, kus meil on selline Euroopa Liidu FBI föderaalne juurdlusbüroo, aga see ei ole korralikult õigesti reguleeritud ei ole tal selgelt õiguslikku raamistikku, millele tugineda ja kui tehakse näiteks eh, eh, pealtkuulamist, antud juhul see otsuste langetajaid kuulatakse pealt, puudub reguleeri-, regulatsioon selle kohta endiselt. ja ma eh, ühinen teistega ja palun, et komisjon suhtuks asjasse täie tõsidusega sest kaheksa kolmkümmend kolm määrus tuleb äh, põhjalikult ja õigesti äh, läbi töötada ja, ja revideerida, et selliseid lünki ei jääks pärast seda, kui määrus on äh, revideeritud. nüüd Olavi juurdlusvõimaluste laiendamine. jah, tõepoolest, aga ainult sellisel juhul, kui Olafit kõigepealt korralikult reguleerima hakatakse, need asjad käivad käsikäes, väga ohtlik oleks laiendada Olafi eh, juurdlusvolitusi enne, kui määruse augud ei ole kinni pandud, seni kuni ei ole korralikku õiguslikku raamistikku ja Olafil ei ole täit vastutust selle eest, mis ta teeb, nii et need kontrolli ja tasakaalumeetmed selles määruse tekstis äh, peavad olema korralikult kirjas. ja mul on küsimus järelevalvekomiteele, võib-olla mul jäi see kahe silma vahele alguses, aga kui ma nüüd õigesti aru sain, teile ei anta kogu informatsiooni endiselt. ja see on üks asi, mis eh, peaks eh, panema süsteemi korralikult toimima, me oleme aastaid selle eest seisnud ja nüüd on tõesti äh, vaja lehekülg pöörata Olafi töös. ja nüüd nende õigused, kelle osas uurimist läbi viiakse. ma pean siin tsiteerima ühte juhtumit, kus Euroopa Kontrollikoja liiget Olav äh, äh, viis läbi juurdluse tema suhtes ja okei okay,, kui meie siin Euroopa Parlamendis kõiki asju ei tea, aga härra Pinkston, äh, see isik, kelle suhtes juurdlus läbi viiakse, peab ikkagi teadma, milles asi. ja see on üks väga äh, hiljutine näide ja väga dramaatiline näide äh, selle kohta, milline segadus meil on praegu ja me ei saa endale seda lubada Euroopa Liidus, sest need on väga tähtsad asjad. ja kokkuvõtteks jah, ma olen täiesti nõus, nagu me kuulsime järelevalvekomitee esindajalt, et äh, järelevalvekomitee rollgi on ülioluline kogu protsessis. kolleeg De Jong suur tänu ja suur tänu volinikule, et tutvustasite hindamisaruannet ja aitäh järelevalvekomiteele, et te tutvustasite oma arvamust. jah, teil oli väga pikk eh, ettekanne, hajutamaks igasugused kahtlused. Te rääkisite komitee nimel meie komisjoni nimel ja meie fraktsiooni nimel ka proua esinaine. ja te juhtisite tähelepanu just peamistele probleemidele, mis praegu on. nimelt eh, seoses EPPO määrusega. see on, seal on väga detailne õiguste eh, osa määruses kirjas, aga Olavi puhul nii ei ole. ja minul on kaks konkreetset märkust. esimene puudutab juhtumite väljavalimise kriteeriume. ja on üsna huvipakkuv vaadata eh, hindamisaruande eh, lisa. Te näete, et siin workshopide, seminaride puhul on väga selged sidusrühmad üsna kriitiliselt suhtusid nendesse mm, eh, väljasõelumise kriteeriumidesse, kuidas neid kohaldatakse ja räägiti ka rikkumistest teatajate staatusest, seegi on tähtis aspekt ja kui me nüüd loeme eh, komisjoni hindamisaruannet, siis eh, näib, et siin on kaalutlusõigus jäetud ja see, mulle näib, on suurem probleem ja seda esiteks ja teiseks puuduvad selged kriteeriumid, kui me vaatame neid kriteeriume, siis on need väga üldise iseloomuga ja neid võib tõlgendada väga erisuguselt. huvitav, kuidas kõige õigem oleks nüüd talitada? ja see on minu küsimus nii volinikule kui ka järelevalvekomiteele, et kuidas see pikka aega väldanud probleem kõige paremini lahendada. ja veel üks asi, paljud rääkisid sellest, nimelt protsessuaalsed garantiid jah, ma olin pisut šokeeritud, kui ma lugesin lisast jällegi, et kui asi puudutab äh, protsessuaalseid tagatisi, siis tavaliselt kostjad või vastajad on ilmselt on väga tähtsad, need garantiid. aga mida kõrgemale üles liigute peadirektorini välja, siis te näete, et hakatakse pidama neid ebaproportsionaalseks. kui me vaatame EPPO määrust ja äh, Äh, ka kuulsime järelevalvekomitee muresid, siis mulle teeb muret see, et Olav leiab, et praegused protsessuaalsed äh, garantiid on ebaproportsionaalsed. aga kuidas siis äh, toetada neid inimesi, kes toetavad, kes töötavad Olafis? me leiame, et on vaja täiendavaid protsessuaalseid garantiisid. võib-olla komisjon mõtleb selle peale ja vaatab koos järelevalvekomiteega, kas äkki põhiõiguste ametnik äh, peaks ka olema veel lisaks äh, või vähemasti üks sõltumatu isik, kes olukorda analüüsiks. ma lugesin komisjoni aruandest, et nõukogu ka siin ei ole väga vastutulelik, aga meie jaoks parlamendis on väga tähtis selle teemaga edasi liikuda. kolleeg Salafranca, palun suur tänu. suur tänu äh, ka volinikule, suur tänu ka järelevalvekomitee liikmetele kõikide seisukohtade eest äh, selle raportiga seoses, äh, mis käsitleb Olafi tööd. mind huvitab ennekõike, et Olav, Olav teeks asjakohast tööd ja tõhusat tööd võitluses pettuste vastu ning Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks. teen lühidalt, sellepärast et esimees ning teised kolleegid on juba nii mõndagi ära öelnud. me teame täpselt, mida meil vaja on. kõigepealt meil on vaja paremat koordineerimist, meil on vaja äh, pädevuste paikapanekut ja mina toetaksin seda, et me töötame selle nimel, me oleme juba näinud, et väga palju rahastamisvahenditest on kaashallatavad ning osale ei saa liikmesriikidega mõningates äh, tegevustes osaleda. sellepärast, et äh, tuleb lähtuda kohapealsest õigusest ning äh, kui asi puudutab äh, mõningaid kontrolle. see vajab täpsemat selgitamist. lisaks sellele on meil vaja paremat, äh, on meil vaja paremini lahus hoida Olav ning Euroopa prokuratuur, et ei tekiks selline olukord, et haldusuurimised ning kriminaaluuringud äh, kattuvad Euroopa prokuratuuri määruses tegelikult räägitakse koostööst samas. lõpetuseks meil on vaja ka seda, et täpsustatakse Olafi ja järelevalvekomitee rollid. järelevalvekomitee puhul on kolm institutsiooni, kes peaksid järelevalvekomiteed toetama ja kas te olete õigustalituse sellise hinnanguga nõus ning küsiksin ka järelevalvekomitee esindajalt, kas teie arvates on äh, olnud selline lähenemisviis tulemuslik? komitee raportis on öeldud, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrus vaadatakse üle, kui see vastu võetakse Äh, siis ähm, tuleb puudujäägid äh, kõrvaldada. ja siis äh, ajastus, ajastuse küsimus määruse äh, rakendamise puhul jääb samaks. ja viimane küsimus, järelevalve demokraatlik kontroll ning Olafi juhtimine on samuti tähtsad teemad, lugupeetud volinik, ja mul on ka üks see täpne küsimus, selge küsimus. kas teie oleksite valmis demokraatliku kontrolli ülekandmiseks äh, ja Euroopa Parlamendile ja sellele ka vastutavale komisjonile täiendavate volituste andmisega äh, järelevalvekomitee asemel. kõikide parlamentaarsete süsteemide puhul on, äh, on loomulikult oluline tunnistada Olafi sõltumatust ja seetõttu peaks olema nende puhul ka demokraatlik kontroll tagatud, mis peaks olema tehtud kas meie komisjoni või parlamendi poolt üldisemalt. kolleeg Vali, pidi kolleeg Valli, palun. Eh, suur tänu. proua esimees. tahaksin tänada Euroopa, eh, tahaksin tänada volinikku ning eh, järelevalvekomiteed eelarve kontrolli komisjon on nende teemadega Olafiga seoses tegelenud juba mõnda aega, kontrollid on juba nii mõndagi ära öelnud ning ma ei tahaks enam äh, Äh, aega raisata, et küsimustele jääks ikka rohkem aega, aga üks asi siiski, äh, juurdepääs teabele, milles viitasite oma raportis. tegemist on äh, teemaga, mis tegelikult ei ole asjakohane ainult rääkides Olafist, vaid on asjakohane kõikide liikmesriikide pädevate asutustega seoses, kes tegelevad näiteks piiriüleste pettuse juhtumitega ja nii edasi, mis võivad puudutada näiteks struktuurifonde. niisiis mis puudutab ametivõimude vahelist koostööd, siis äh, üks võimalik lahendus probleemile oleks anda rohkem äh, volitusi Olafile, aga sellega ei pruugi liikmesriikide ametivõimud nõus olla, liikmesriikide ametivõimude vaheline koostöö, kui tegemist on uurimisega näiteks, mis äh, vajavad pangakontode uurimist, Äh, ja mis on seotud äh, näiteks struktuurifondidega, kas äh, siin võiks komisjon teha omalt poolt ettepaneku, mis aitaks tagada liikmesriikide koostöö ning teabevahetuse struktuurifondidega seotud küsimustes. tegelikult äh, nagu kord ja kohus uurimisi läbi viia äh, on praktiliselt võimatu praegu, sellepärast et sellist algatust ei ole tehtud. eelarve kontrolli komisjon oma äh, finantshuvide raportis viitab konkreetselt sellele probleemile ning minu koduriigi ametivõimud on ka survet avaldanud sellel suunal, sellepärast et nemad tahaksid oma tööd ikkagi teha nagu kord ja kohus ja tahaksin küsida komisjonilt, et selline poliitiline lähenemis peaks teie arvates olema kus ja kuidas kajastatud, et teabevahetus ja äh, oleks ikkagi tagatud äh, iseäranis struktuurifondidega seoses? kolleegid mainisid loomulikult teisi prioriteetseid küsimusi, ma ei hakkaks neid siin praegu enam üle kordama, aitäh. kaks äh, kolleegi soovivad veel sõna, kolleeg Voon, palun Uh, suur tänu, tahaksin tänada voliniku ning järelevalvekomiteed endist kolleegi Jan Mulderit. väga tore, et Jan on siin taas meie ees loomulikult äh, Olav on olnud väga palju vastuolusid tekitanud äh, teema meie komisjonis väga äh, kaua aega juba, meil on olnud mitmeid kirglikke arutelusid sel teemal. tegelikult täna on üks parimaid Olavi teemalisi arutelusid. kõik on olnud konstruktiivsed, on esitatud uusi mõtteid tulevikureformide kohta ning ma arvan, et Euroopa prokuratuuri loomisega tulevad uued võimalused, võimalused reforme ellu viia ning muuta Olafit tulevikus tõhusamaks loodetavasti ja seda püüdkemgi siis teha. just nimelt sellepärast me täna siin mõtteid vahetamegi ja just täna sellepärast me püüamegi teha ettepanekuid tuleviku muudatuste kohta. mitmesuguseid ettepanekuid on tehtud tõhususe parandamiseks ning me peame tagama, et Olav oleks tõesti sõltumatu, see on väga oluline. samuti peame vaatama, kuidas Olav uurimisi läbi viib kuidas valitakse ja uurimisjuhtumeid, mida tehakse nendega. kõik need on väga olulised küsimused. me taha, oleme kuulnud järelevalvekomiteelt varem, mis äh, järelevalvekomitee kannatab teabe puuduse all, äh, Olafilt neile ja nüüd on siis võimalus ka see probleem äh, lõplikult lahendada määratledes konkreetselt ära, millist teavet tuleb edastada järelevalvekomiteele ja mis puudutab Euroopa prokuratuuri, siis peame kandma hoolt selle eest, et äh, mingisugust kahekordset tööd ei tehta, et äh, EPPO ja Olav ei kanna hoolt samade asjade eest ja paistab, et äh, komisjon ei ole tahtnud väga suure hooga kõiki muudatusi läbi viia, tahetakse etapiviisilist lähenemist, kus kõigepealt muudetakse määrust kaheksasada kaheksakümmend kolm kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, aga suuremad muudatused peaksid tulema hiljem. võib-olla selgitaksite, Äh, meile täpselt, mida te tahaksite etapis üks muuta ja mida tahaksite teha etapis kaks, et siis meil oleks äh, selgem pilt, äh, tervikpilt sellest, milliseid muudatusi tahetakse teha selleks, et Olav oleks parem ning tõhusam, mida me kõik soovime. kolleeg Takula, palun. suur tänu, esimees tahaksin tänada komisjoni pragmaatilise lähenemisviisi eest mulle tundub, et komisjon saab suurepäraselt aru, et äh, ei tehta just eriti palju, kui liiga palju muudatusi sisse viia. aga paar sõna igal juhul ka ALDE fraktsiooni poolt. raportis on välja toodud mitmeid puudujääke määruses ja need on peamiselt seotud Olafi üldiste pädevustega, õigusliku alusega Äh, Olafi tõhusa toimimisega ning Olafi koostööga liikmesriikide ning järelevalvekomitee ning teiste organitega. kõik need teemad on väga olulised ning, ning äh, me peaksime keskenduma muudatustele, mis on äh, tulevikule suunatud, need on soovitused, mis on otseselt EPO-ga seotud EPO alustab oma tegevust järgmisel aastal ning me peame tagama äh, sujuva koostöö Olafiga. selleks on vaja konkreetseid muutusi, mille üle tuleb läbirääkimisi pidada kiiresti. Äh, määrust on muudetud, komisjoni ettepanek esitati kahe tuhande kuuendal aastal, aga läbirääkimised lõppesid alles kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eelmine kord. ja kui me loeme kõiki soovitusi, äh, siis äh, me ei saa kõiki vajalikke muudatusi enne selle mandaadi lõppu ellu vii-, ellu viia. selle tulemuseks võib olla ebatõhus äh, Olafi ja EPPO koostöö järgmisega, järgmise paari aasta jooksul ja seetõttu me peaksime muudatusi viima ellu tehnilisel tasandil ning keskenduma just nimelt koostööle Olavi ja EPPO vahel ning äh, suuremad muudatused lükkama edasi järgmise ametiaja peale. aga teie, härra volinik, nüüd on teie kord. ma tänan parlamendisaadikuid, kui me räägime Olavi tegevusõiguslikust aluse, siis on see neli aastat vana. me püüdsime saavutada enamat, me teame seda, et parlament püüdis seda, kuid otsuse langetas parlament koos Euroopa Liidu Nõukoguga ühiselt. suhteliselt vara alustasime me tegevuse hindamisega nelja-aastase tegevuse põhjal, see ei ole eriti tavaline. me lasime läbi viima uurimuse, mis näitab, eh, millega Olav tegeleb ja igaüks saab sellega tutvuda. praegu on järelevalvekomisjoni ja, ja tema juhi härra Mulderi eh, hindamisraport. Eh, hinnatakse alles neli aastat toimivat määrust, mille võttis vastu parlament vastu koos nõukoguga. ma ei uskunud, et Euroopa prokuratuurini üldse jõutakse, aasta tagasi oli see täiesti irreaalne, et nii kaugele jõutakse. kuid siis saabus murre. ja praeguseks on kakskümmend liikmesriiki valmis Euroopa prokuratuuriga liituma ja Euroopa prokuratuur peab alustama tööd kahe tuhande kahekümnendal aastal e, asutamisdirektori e, e, juhtimise all, selleks et toimiks ka siseorganisatsiooniline rakkerühm. Olafi ja EPO vaheliste pädevuste piiritlemine on väga oluline. EPO määruses käsitletakse seda artiklis ükssada üks meil on vaja sellele artiklile vastavat artiklit eh, ka eh, Olafi määruses. milline on siis eh, Olafi suhe prokuratuuriga? ma leian, et me asutasime Euroopa prokuratuuri selleks tingimustes, kus Olav pidi terve ridades töökohtadest loobuma. töökohtade vähendamine oli tegelikult äh, meie mõte, liikmesriigid soovisid, et äh, kõik jääks endiseks. see oli tegelikult täiesti mõeldamatu. minu mure äh, puudutab Euroopa Liidu eelarvet ja ametikohti ja nende arvu. meil on vaja häid juriste, meil on vaja motiveeritud inimesi no kas klaas on pooltühi või pooltäis. Olavi klaas on vähemasti poolenisti täis. mul on selle Olavi tegevusest eh, läbinisti hea mulje, seal töötavad motiveeritud ja kompetentsed inimesed. seal on suurepärane eh, peadirektor, ma olen tõeliselt eh, tänulik, et ta oli valmis seda ülesannet veel pool aastat täitma me oleme tihedas kontaktis äh, välja valitud äh, kandidaatidega, need aidanud otsida välja ka parlament ja jaanuar ja veebruar saab olema lõpliku valikuringi määratlemise aeg. selleks, et kevadel saaks järeltulija tööd alustada ta oli juba aastaid peadirektori asetäitja, seetõttu ei ole õiguslikult vaja parlamendil sekkuda. ma tahaksin paluda, nõudke komisjonilt kõike, mida me oleme juriidiliselt kohustatud tegema ja piirit-, piiritletud määral seda, milline, milles seisneb teie poliitiline tahe. ma tunnen Olafi määrust läbi ja lõhki ja ma teen kõik endast oleneva, et Olav eh, täidaks kõiki eh, neid kohustusi, mis temale on selle määrusega pandud. me esitasime kontrollimenetluse ettepaneku ja siis tegelikult panime selle asja seisma selleks, et kõigepealt oleks Olafi tegevuse hindamisaruanne koostatud, nüüd on see aga esitatud me võime arutada täpsemalt detailseid küsimusi, kuid hindamisaruanne kontrolli mõttes oli meie jaoks väga oluline. ühe Euroopa institutsiooni ühe liikme eh, kohta käivitamise, uurimise käivitamises tema suhtes oli siin juttu. siin ausalt öeldes äh, E kehtib reegel in dubio pro reo. ja kui me räägime Olafist, andmetest ja protsessidest, siis nendestega tuleb käia ringi väga delikaatselt e, ja pidades silmas õigusriigis kehtivaid põhimõtteid. Te ei saa ju ometi öelda, et Olafi puhul oleks niisugune usaldusväärsus häiritud ja nüüd te nõuate meie jaoks, meie käest andmeid. kaks saadikut esitasid selle nõude, et neid andmeid esitatakse, andke andeks, see on eksimine õigusriigi põhimõtete vastu. Olav on ametkond, mis viib läbi ametkondlikke ja haldusuurimisi, tegemist ei ole politseiga. see pole FBI Nende kahe organisatsiooni tuntuse on, tuntuse aste on erinev ja ma loodan, et te mõistate, kui ma, mida ma silmas pean, kui ma ütlen, et Olavi ametnikud ei kanna puusal püstolit. kui me rääkisite liikmesriikide andmetele juurdepääsust, me kõik oleme Euroopa Liidu kodanikud ja me, kui me tuleme ühest Euroopa liikmesriik, keegi tuleb Saksamaalt, teine Ungarist, kolmas Austriast, Itaaliast või Kreekast. kuid tegelikult on kahjuks Euroopa jätkuvalt äh, äh isamaade liit, seetõttu ei äh, ole alati võimalik Euroopa Liidu Nõukoguga läbi rääkida kui võrdne võrdsega. siseriiklikud ministrid piirkondlikud ministrid, haldusaparaat ei näe Euroopa Liidu õiguse ülemuslikkust. ja mis puudutab halduspädevust ja karistusõiguslikku jälitamist, seda peetakse rahvuslikuks siseasjaks. me võime kohtuda Maini äärest ja teie tulete Helsingist ja Roomast ja ütlete, et te olete nõus et kõik andmed edastatakse ja vahendatakse täies, täi-, edan-, vahendatakse täiel määral. Helsingis, Ateenas, Roomas või Budapestis või Berliinis laske meil jääda realistideks. meie ametiaja lõpuni vähemasti. me oleme põhjalikult järele mõeldud, mõelnud selle üle, milliseid muudatusettepanekuid me määrusele teha kavatseme. ma kinnitan, et äh, järelevalvekomitee äh, hind järelmeetmena äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruande tutvustusele ja selles sisalduvatel ettepanekutel, et need leiavad kindlasti kaasamist minu ettepanekuid. aga me peame kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viima Olafit puudutava seadusandluse lõpule Te teate kolmepoolsete läbirääkimiste keerukast, kas te tõepoolest arvate, et kui te kavatsete väga huvipakkuvaid eh, ettepanekuid arvestada kogu paketis ja teha seda järgmise aasta maini, maikuuni või enne seda, kuulge, andke andeks, siis te olete sinisilmsed. see ei juhtu mitte mingil juhul PIF määruseks kulus viis aastat, Olav on töötanud neli aastat. kuulge, katsetage teie ametiaja lõpuni öö, saavutada see, et Olav ja öö, EPO seisavad võrdväärsena üksteise kõrval. selleks, et me jõuaksime vastu võtta enne valimisi mõõduka paketi ja samas me saaksime Bulgaaria eesistumise ajal survestada Äh, nõukogud, aga ka Austria ja Rumeenia eesistumise ajal selleks, et me saaksime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadeks tõesti selle dokumenti vastu võtta. seejärel saame me e, dokumenti kallal põhjalikumalt edasi töötada, arvestades ka teiepoolseid kaalutlusi ja seisukohti kuid me peame tagama, et Olav ja EPPO saavad kahe tuhande kahekümnendast aastast alates tõepoolest ühiselt tööle hakata. see on minu jaoks tõepoolest väga oluline. ja ma ei näe siin mingit vastuolu. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta komisjoni töökavas mille me kooskõlastasime põhjalikult ka parlamendiga, nimetasime me samuti seda põhimõtet, teile on see põhimõte teada. kui me teeme eh, ambitsioonikama eh, muudatuste kava, siis me peame asjahuviliste ja asjaomaste asutustega läbi viima ulatuslikud küsitlused ja arutelud. ma väga vabandan, sellise mahuga ei, töömahuga ei saa me mitte mingil juhul enne toime kui kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks. see tähendab aga seda, et Olafi ja EPO koostööd me ei suuda aastast alates kaks tuhat kakskümmend tagada. meil oleks siis ainult laua peal teatud tööprojekt ja uus komisjon tuleb kokku, siis võib juhtuda, et see dokument maandub kellegi seifis mõned teist on ka järgmise parlamendi koosseisus, mõned aga mitte. kuulge, katsetame nüüd kaine mõistusega vastu võtta mõõduka määruse öö, äh, muutmise ja uuendamise ja saavutada see aast-, lähema aasta jooksul. ja minu põhimure on Olafi töökohtade kava. Olaf pidi samuti koondama viis protsenti töötajaskonnad. minu mure seisneb selles, et kas meil on ikkagi piisav arv, eh, piisav arv kvalifitseeritud töötajaid, kas selles asutuses on tegeliku ametialase karjääri tegemise ruumi kas eh, asutus kui selline ise on tööotsijate jaoks atraktiivne? järgmisel aastal tuleks meil tegutseda Olafi äh, kasuks, aga mitte Olafit kahjustades. me oleme olemasoleva olukorraga rahulolematud. meil on väga palju ülesandeid, kuid kahjuks Euroopa Liidul äh, puudub halduslik äh, baas või vundament meie ametkonnad eh, segaprogrammide jaoks, meie ametkonnad peavad vastutama nende elluviimise eest ja tegema seda koostööd eh, liikmesriikide ministeeriumide, eh, piirkondade, valdade ja linnadega. selline on see olukord, selline on meie haldusvundament meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, eh, meil on üle kahesaja piirkonna, meil on eh, tuhandeid valdu ja linnu. kuid ma, ma tahaksin siiski saavutada, et meie liit ei oleks korrumpeerunud liit. ma tean väga palju, ma tunnen väga palju kohaliku võimuorganite tasandi juhte ma tunnen komisjoni ametnikke ja ma võin öelda, et valdav enamik neist on väga hoolsad ja põhjalikud ja ausad. ja nad ei ole valmis korruptsioonile kaasa aitama või olema korrumpeerunud. ma leian, et Olafil on nõnda öelda hirmutav funktsioon, taltsutav funktsioon ja mida enam me saame eh, rahaliste vahendite kuritarvituste kahtluste kohta vihjeid, seda varem, seda paremini suudab Olav om-, tööle asuda ja uurimisi lõpule viia. korruptsiooni vastu eh, võitlemine öö, eh, on nagu klaas, mis on poolenisti täis, aga mitte poolenisti tühi. Olav on öö, ametkond, mis väärib meie täit usaldust. ja ma tahaksin rõhutada, et ma teen kõike selleks, et uus Olavi peadirektor ei asuks tööle teie arvamuste vastasena ja ei otsustaks iseäranis ka Olavi järelevalvekomitee otsuste vastu. aitäh, härra volinik! me tegelikult äh, tegeleme selle küsimusega aastaid ja meil ei ole vaja siin tingimata elu eest asju ilustada. probleemidega tuleb la-, probleemid vajavad lahendamist. ma tahan neid asju lahendada ja ma ei kavatse neid lükata ettenägematusse tulevikku. viimane kord e, esitasime me sada kakskümmend ettepanekut ja nõukoguga kulusid läbi, kulgesid läbirääkimised äärmiselt vaevaliselt väga vaevalised ja ma võin öelda, et minul on tegelikult lusti küll, et äh, taaskord selle protsessi juurde tagasi tulla. see, et komisjon tahtis tagasi äh, võtta ettepaneku auditeerija kohta, äh, siis ma tahan öelda, et mul on küll valmisolek äh, selle eest võidelda, et see ametikoht alles jääks ja selleks, et te mõistaksite, milles seisneb meie komisjoni, kontkomisjoni seisukoht põhjalikult. meie õiguslik nägemus seisneb selles, et äh, käesolev teavdirektor peaks, tegevdirektor peadirektori ülesannetes võiks meie arvates jätkata ja seetõttu tahaksime me lühikest ajakava arvestades mitte üles kaevata vana kirjavahetust ja hakata taas tagasi tulema juba arvamuste vahetuste juurde. jah, me räägime tegevdirektorist, peadirektori ülesannetes ja nüüd ma saaksin anda veel eh, sõna kolleeg Vassiendale ja seejärel kolleeg Mulderile, palun. ma tänan, kõigepealt tahan öelda, et te tegite mitmeid olulisi tähelepanekuid selle kohta, kuidas muuta direktiivi. jah, me oleme valmis teiega ajurünnakut korraldama, sest siin on probleeme, mis vajavad lahendamist ja seesama puudutab ka komisjoni, me oleme teie käsutuses alati valmis mõtteid vahetama, kui meist kasu on. kõigepealt härra Javor ja Sarvamaa jah, me oleme täiesti nõus, see on Euroopa Liidu parimates huvides, et Olav funktsioneeriks korralikult. ja ta, paigas peavad olema kontrolli ja tasakaalumeetmed. jah meil on palju tööd ees, see saab olema keeruline, aga see on Euroopa Liidu huvides, et Olav oleks sõltumatu ja ka, et järelevalvekomitee oleks sõltumatu, kes saab öelda, et Olav on talitanud õigesti või mitte jah, viimastel aastatel on olnud probleeme info jagamisega. see on ka tõsi. nüüd, et mitte ei oleks arusaamatusi, see ei ole peadirektori suva, vaid peame õigusakti kirja panema teatud koguses, miinimumkoguses informatsiooni peab olema järelevalvekomisjoni käsutuses, missugust informatsiooni, seda me saame veel arutada, aga kui ma loen viimaste aastate aruandeid, siis ikka ja jälle kordub see refrään, et me ei ole saanud meile vajalikku informatsiooni. kui Olav ja Järelevalvekomitee mõlemad on sõltumatud ja omavad informatsiooni, siis seegi on Euroopa Liidu parimates huvides. ja olen härra De Jongiga päri, et on vaja ka selgelt äh, määratleda kriteeriumid, mille alusel äh, juurdluseks juhtumid välja valitakse. seegi peaks olema kirjas õigusaktis. aga mis täpselt sisuliselt, see on juba seadusandja otsustada, aga kõik peab olema selge ja läbipaistev, mida Olav saab ja mida Olav ei saa teha. härra Salafranca, mis puudutab kaasfinantseerimist, siis ma pean seda asja veel uurima, see on minu jaoks uus teema. ma pean tegelema sellega ja mulle tundub äh, ilmne, et kõikjal, kus Euroopa raha kulutakse, kas kaasfinantseerimise korras või sajaprotsendilise rahastamise korras, on ikkagi tegemist Euroopa Liidu rahaga ja Olav peab saama selle kasutamist uurida aga ma analüüsin seda, ma praegu ei saa paremat vastust anda. härra Vali on nüüd läinud. härra Voogan. jah, ma teile ka vist enam-vähem vastasin juba. Helena Eh, kui esinaine lubab, loomulikult annaks sulle sõnajärje. <coughs> jah, mul ei ole tegelikult palju lisada. kui silmas pidada üldisi märkusi, mida härra Mulder just äsja välja ütles. oli tõesti väga oluline, proua juhataja sest paljud saadikud puutuvad kokku raskustega, mis on aga juba identifitseeritud Olafi tegevuses. saadikud öö, on asju täpsustanud korduvalt ja piisavalt, me püüame tõepoolest selle poole edastada omapoolset sõnumit, me oleme alati teie käsutuses, me oleme alati valmis töötama konstruktiivselt koos teiega ja iga kord, kui me sekkume, on peadirektor loomulikult kohal, kui Olav äh, asub tegutsema kui uurimisasutus, uurimis asutust, kellel on säärane privileeg, see kujutab endast tõelist võimalust ja privileegi. selles Olavi määruses tuleb tõepoolest sätestada, millised täpselt on Olavi äh, volitused ja pädevused selleks, et täiesti täpselt oleks võimalik jälgida äh, ja mõista, milles seisneb ja mil määral sei-, seisneb Olafi sekkumine e, ühte või teise uurimisprotsessi või selle läbiviimisse. kui me räägime prokuratuurist, siis ma leian, et e, prokuratuuriga on palju lihtsam, kuivõrd prokuratuuri määruses on ju kõik täpselt juba sätestatud, kuidas prokuratuur peaks tööle asuma. jäävad vaid mõningad küsimused, mis vajavad selgitamist selleks, et selgelt mõista, kuidas see peab kõik toimima. E, toimivad ju erinevad tasandid, kõigepealt uurimistulemuste uurimine, e, kokkuleppimine selles osas, kuidas uurijad peavad käituma erinevates olukordades, alates uurimuse algatamisest kuni selle lõpuleviimiseni seejuures tuleb äh, täita, arvestada ja kinni pidada põhiõigustest. loomulikult on Olav juba aastaid parandanud oma uurimismetoodikat, kuid selged reeglid on alati midagi positiivset ja veel üks asi, mida ma tahtsin rõhutada, on oluline, et et Olafi pädevustele vastaks Olafi sisene struktuur, et uurimise käigus oleks täpselt määratletud valdkonnad, kes vastutab mille eest, see peab olema väga selge ja läbipaistev, milline üksus teostab uurimist, milliste küsimustega tegelevad teatud Olavi osakonnad ja kuidas toimib Olafi sisene teabevahetus. ma arvan, et see parandaks olulisel määral jätkuvalt uurimise kvaliteeti, sest äh, siis on kokku, kokku juba pandud kõik vajalik reeglistik, mis puudutab muuhulgas teabevahetust. loomulikult on oluline teabevahetus ka järelevalve komiteega see on juba aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa nii, et, et teavet tuleb edastada, kuid tegelikult ei ole sellega olnud kunagi probleeme. nagu öeldud, oleme juba määruses lähtudes seda olukorda parandanud ja kui läht-, määrust uuendada, siis paraneks olukord kindlasti veelgi. Olav peab ju täiesti täpselt teadma, mida järelevalvekomiteele on vaja, on kohustuslik esitada, sest järelevalvekomitee on ju ka omad volitused ja ülesanded ja ta peab nii mõndagi tagama ja see komitee rakendati ju tööle kolme institutsiooni poolt just sel eesmärgil. on aspekte, kus me oleme alati valmis teiega koostööks ja jagama teile kogu teave, mida vajate. suur aitäh! nüüd me oleme selle päevakorrapunktiga lõpule jõudnud, me kohtume ju neljapäeval taas kõik uuesti interinstitutsionaalse dialoogi käigus. me kindlasti hoiame sidet ja me jätkame järgmise päevakorrapunktiga aga kõigepealt tahaksin tänada teid, härra volinik, väga tore, et te tulite, te võite loomulikult siin edasi istuda. aga järgmine päevakorrapunkt on kontrollikomitee eriaruanne. kuidas meil on äh, tegelemist äh, juurdepääsuga dokumentidele, kuidas on asjade seis täna? jah, ma tänan äh, ma vaatasin varasemaid probleeme, mis meil on olnud. ja me loome Olafiga nüüd uusi suhteid ja praeguseni on kogemused positiivsed olnud. ja me tõesti ootame head koostööd, liiga vara on öelda, et kõik on nüüd suurepärane, aga atmosfäär on õige ja me usume, et olukord hakkab paranema ja teil äh, äh, jah, siin on ka äh, järelevalve komitee kriitika aastast kaks tuhat kuusteist Olavi kohta. jah, selle kohta ma võin öelda, et kui me koostasime seda aruannet käesolevast aastaks, mis ilmub alles järgmise aasta alguses, siis me saatsime Olafile selle aruande ette, enne, saadame ette, enne veel, kui see päevavalgust näeb, on Olavil võimalik kommenteerida ja siis omapoolset kriitikat teha ja võib-olla me isegi võtame selle arvesse. jah, et see on halb, et maikuus me avalikustasime raporti ja juulikuus siis eh, Olav käis välja omapoolse kriitika alles jah, see on tähtis probleem on infovahetus ja varasem ajal me kritiseerisime Olavit selles, et kui meie küsime infot, siis Olav on see, kes otsustab, et milliste juhtumite kohta infot edastab. ja meie arvates, et selekteerimist ei tohiks teha Olav, vaid meie komitee on see, kes välja valib materjali ja küsimusi selle kohta esitab. ja varasemal ajal on olnud see peamine lahk arvamus meil Olafiga, aga igatahes meil on suuri lootusi, et menetlus paraneb nii, nagu meie seda soovime jah, äh, see võib-olla võtab natuke äh, rohkem aega, aga märgid on sellised, äh, mis panevad mind asja nägema optimistlikult ja kui nüüd lubate ja tõenäoliselt te lubate, sest te juba noogutate, siis tahaksin veel kahte asja puudutada. kõigepealt Olavi peadirektor ütleb, et äh, aruanne äh, on vana komitee aruanne ja mitte meie äh, komitee aruanne. meid tollal veel ei olnud, aga meie usume järjepidevusse ja sellepärast on see nagu jätkutegevus meie jaoks. ja meie kaitseme ka eelmise koosseisu tehtud aruannet. There is a question why is it that ja küsimus oli, et miks järelevalvekomitee on ainult palunud, et üks juhtum läheks toimikutesse aasta kaks tuhat kuusteist kohta. varasemal ajal me palusime mitme juhtumi kohta informatsiooni ja ei saanud vastust mitmetele juhtudele ja sellepärast komitee otsustas möödunud aasta kohta ainult ühe küsimuse esitada ühe juhtumi kohta, see puudutas Prantsusmaad. aga jällegi vastus ei olnud rahuldav. nii et me endiselt eh, ei ole siia sellest asjast lahendust saanud. küsimus, et miks komitee ei ole sellist öö, eh, ei ole aktsepteerinud Olavi poolt tehtud nopped, noppeid eh, valimit. ei, me tahame ise selle valimi teha ja mitte tugineda Olavi valimile. meie arvame, et see on õige nii talitada. nüüd miks on nii, et juurdepääs kuuekümne kahele juhtumile, mis puudutavad juurdluste kestust on kajastamist leidnud ainult ühel leheküljel jõunaaluses märkuses. jah, me viitasime sellele ja see on nüüd joonealuses märkuses ja mitte rohkem. meie arvates joonealune märkus ei tähenda, et see informatsioon seal oleks vähem oluline, vähemasti me oleme selle välja öelnud jah, eh, tulevikus võib-olla saame eh, võib-olla vältida seda. Eh, meie arvates asi ei olnud nii ülioluline. aga kui Olav selles solvus, olgu siis, võtame arvesse. see on lihtsalt redaktsiooniline lähenemisviis, mis muutub ajas. ja nüüd terve rida soovitusi, mis me esi-, esitasime tundlike juhtumite kohta, Olav ei ole reageerinud, aga siin me ei saa Olavit süüdistada, meie küsisime informatsiooni komisjoni kaudu Olavilt ja seekord Olav keeldus, komisjon keeldus infot jagamast, nii et hoopis teine tase. ja me otsustasime selle ära öelda, välja öelda ka meie aruandes nüüd juurdluste kestus, see on tõesti murettekitav ja aruandes räägitakse sellest. Olav ütleb, et jah, me oleme teile nii palju dokumente andnud. meie tahame alustada Olaviga uut dialoogi juhtumite kestuse üle, sest praegu on see asi segadus, informatsioon segadust tekitav. me ei saa kõik juhtumite kohta nii sellist informatsiooni, nagu me tahame, taustinformatsiooni jääb vajaka. nagu te näete, see asi ei ole lõppenud. infopuudus on ilmne. ja möödunud nädalal me saime veel ühe pika nimekirja juhtumitest, mis alles on menetluses. ja tähtis on nüüd, et me analüüsiksime põhjalikult, miks sellised eh, venimised ja viivitused, aga see töö käib meil kogu aeg. ja järgmises aruandes me räägime ka sellest, kuidas asi lahendada nüüd töökord. jah, me oleme öelnud, et meil ei ole vaja oma töökorda. leiti, et töökord, kui see sõnastada, on üleliigne. pärast seda, kui kolm õigustalitust, parlamendikomisjon ja nõukogu õigustalitus oma arvamused ütlesid ja nõu andsid, nemad ütlesid, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik meie komitee töös ja me olime täiesti päri nende hinnangutega. ja peale selle me arvame, et määrus kaheksa kaheksa kolm on samuti selgesõnaline selle koha pealt. kui hea tahe on, siis sellest piisab ja või äh, kolm õigustalitust olid sellega nõus ja nüüd ma mõistan, et Olafile asi ei istu. möödunud nädalal Olafi tegevdirektor, kohu-, direktori, tegevdirektori kohusetäitja tuli meiega kohtuma ja öö, oli valmis asja käsitlema ja olukorda parandama, et kui tahetakse mingit töökorda, siis olgu nii varasemal ajal jah, see käsitles see töökord ka piiratud juurdepääsu informatsioonile. see oli seal kirjas ja selline töökord meile ei meeldi, kus selline piirang sees on, aga kui me leiame rahuldava lahenduse, siis palun väga. nüüd põhiõigused. see on midagi, mida varasemal ajal ei ole korralikult käsitletud ja vajab käsitlemist. sama kehtib ka Olafisse laekunud kaebuste kohta. järelevalvekomiteel ei ole kaebuste kohta piisavalt informatsiooni. ja me jääme sama arvamuse juurde, mis oli varasemas aruandes mis puudutab statistikat. jah, meie jaoks on asi täiesti selge. statistikaga tegeleb inimene, kellel see on igapäevatöö. ja me olime üllatunud, Olav sellesse nii positiivselt ei suhtunud. aga järgmise aasta aruande me saadame Olafile ette, enne avaldamist ja kui seal on jälle statistilised andmed, ma muidugi ei tea, mis seal hakkab seisma järgmises aruandes ja midagi on ebaselge statistika osas Olafile, siis me oleme valmis ka korrektiive tegema teksti, sest kui me avaldame midagi, siis peab see olema kõigile selge. ja kui Olav asjast aru ei saa, siis on midagi valesti selle statistikaga. jah, ja indikaatorid juurdluste kestuse kohta on midagi, mida me tahame ka täpsustada. nüüd distsiplinaarsoovitused jällegi, me tahame äh, rohkem informatsiooni selle kohta võrreldes praegusega. ja nüüd jälle juhtumite valimid, siin tuleb kokku leppida. Olav ei pea üksi otsustama nende asjade üle, vaid me peame seda koos tegema. ja viimane aspekt. komitee on saanud üle kaheksasaja lehekülje informatsiooni jätkutegevuse kohta, mis puudutavad eh, õiguslikke soovitusi liikmesriikidele. kaheksasada viiskümmend lehekülge on muljetavaldav infohulk. aga leheküljede arv äh, ei saa kompenseerida infopuudust selles materjalis. ja võib-olla me jah, peame täpsustama, milline informatsioon on meile kasulik ja milline informatsioon ei ole. ma loodan, proua esinaine, et ma vastasin enamikele küsimustele, aga te olete valmis, jah, teretulnud igasuguseid asju juurde küsima vahetevahel ei tule isegi mulle enam ühtegi küsimust pähe. ma tänan selle arvamuste esitamise eest, aga võib-olla on siis ka nüüd Olafil midagi öelda, palun. suur tänu, mul on suur rõõm jällegi olla siin vähemalt ma ootasin seda, ega ma ei tea täpselt, kas see kujunebki nii meeldivaks, aga ma loodan kõigepealt suur tänu järelevalvekomitee esimehele selgituste eest. ja kõigepealt omalt poolt, kui pöördume nüüd nende teemade juurde tagasi, minu jaoks on see tagasipöördumine pärast äh, tööd muudes valdkondades mõned aastad, siis on mul tunne, et kogu see dialoog on äh, kannatanud kommunikatsiooni puudujääkide all kõikidel tasanditel ja puudulik kommunikatsioon puudutab tõesti kõiki tasandeid ja ma tean, et järelevalvekomitee esimees on ähm, valmis seda viga parandama ning rääkima nendest asjadest nagu kord ja kohus. ja neid rap-, neid ähm, teemasid on tõstatatud korduvalt juba, neid probleeme oleks olnud võimalik vältida, kui me oleksime üks nendest asjadest omavahel rohkem rääkinud. ning selles kontekstis on iseäranis tervitatav äh, teie otsus näidata meie järgmist, meile järgmist aasta aruannet, et kõik võimalikud äh, puudujäägid oleksid kõrvaldatud ja mulle on öeldud, et korduvalt varem oleme pakkunud e teataval määral infot, meilt on eh, nõutud infot, me oleme arvanud, et me oleme teinud ettepaneku, oleme esitanud vajaliku info, aga ei ole vastust saanud, selline lähenemisviis ei ole olnud konstruktiivne ning teie aed, aega raisata siin ei oleks vaja, proua esimees, selleks, et siinkohal lihtsalt püüdkem paremini tulevikus tegutseda. ja enne kui rääkisime sellest päevakorrapunktist, siis rääkisite te oma komisjonist sellest, et milliseid õigusloomelisi muudatusi tuleks teha või mida oleks hea teha, mis oleksid vajalikud. praegu me lähtume sellisest õigusraamistikust, kus nõutakse, et komitee peab esitama taotluse info kohta ning siis põhjendama oma taotlust. vastasel korral me ei saa infot esitada. aga anname seda infot, kui see on vähegi võimalik, olen teinud seda korduvalt, võimaldanud juurdepääsu teabele viimase paari nädala jooksul komitee taotlusel, mõnikord on tegemist on nii delikaatse infoga, et ma isegi ei tahaks rääkida sellest, millega see üldiselt äh, on seotud ja praegusel hetkel püüame mitmeid tehnilisi probleeme lahendada, mis takistavad juurdepääsu infole. ja ma ütleksin, et ähm, me oleme juba aastaid nüüd väga ambitsioonika programmiga olnud seotud, püüdes oma infotehnoloogiasüsteemi, OCM-süsteemi parandada ja see võimaldab meile mitmeid asju teha, mida praegusel hetkel ei saa teha nii hästi, kui meile meeldiks. ja meie süsteem oli tehniliselt aegunud, me ei saanud seda lõplikult enam äh, alal hoida. kasutame siis äh, allhanget, äh, ise arendame süsteemi, meie, meie juhtimise all need allhankijad tegutsevad ja tegemist on tõsise teemaga. mina tahaksin selle probleemi lahendada, enne kui uus peadirektor ametisse nimetatakse järgmisel aastal. aga võin teile kinnitada, et ähm, hoolimata sellest, et ähm, süsteemi sekkumine individuaalsete süsteemide puhul on äh, mõnikord vajalik, viimasel ajal on eriti vajalik olnud, siis on alati sellest äh, logiraamat, kõik see on registreeritud, nii et äh, mingisugust ohtu tõenditega mängimise osas ei ole, meil on selge ülevaade sellest, mida dokumendiga on tehtud, kuidas seda on vaadatud, kes seda on teinud. ja mis puudutab kaebusi ning põhiõigusi, siis ähm, me kindlasti anname komiteele nimekirja kaebustest, mis on ehitatud, esitatud äh, ombudsmanile, kohtule. Neid ei ole tegelikult väga palju, palju vähem, kui võiks arvata ja loomulikult me jätkame oma tegevust. alati ei ole kasulik see, et äh, komitee vaatab kõiki juhtumeid, neil ei ole selleks samuti põhjalikke ressursse nii et äh, meie arvates äh, me oleme kokkuleppele jõudnud valimi osas mis meie siis neile edasi saadame ja hiljuti sooviti veel konkreetsemaid, konkreetse kategooria juhtumeid, mitte ainult valitud valimid, oleme nõustunud seda tegema. ja me võime jällegi vaadata, kui milline valim on edastatav, kui komitee ei ole rahul sellega, komitee tahab ise teha valimit. töökorra osas ma tõesti mõistan täielikult, et komitee tunneb muret, sellepärast et äh, võib-olla komitee peab nõustuma millegiga, mida, mille tõlgendust äh, komitee nägi kuidagi teistmoodi kui meie aga kokkulepitud ajakava on igal juhul oluline. ka andmete edastamise osas me peame teadme, andmeid teile edastama, aga õigus ei määra ära seda, kuidas ja millal. on väga hea, kui me lepime selle omavahel kokku, et me teaksime, et äh, näiteks äh, kaheteist kuu raportite nimekiri tuleb esitada selleks ja selleks kuupäevaks ning meie arvates oleks kasulik, kui läbirääkimised jätkuksid ja kolm õigustalitust oma arvamustes, ühistes arvamustes arvasid, et see on vajalik. mina kui äh, tegevpeadirektor minu arvates ei peaks alla kirjutama sellele dokumendile, äh, kui ei ole kokku lepitud kõikide vahel lõplikult peaksime anda endist parima selleks, et äh, kõiges koos kokku leppida ja loodetavasti siis minu järeltulija saab äh, selle teemaga tegeleda. mina kui kohusetäitja ei peaks seda tegema. põhimõtteliselt peaks lähenemisviis olema pragmaatiline, lähtuma kainest mõistusest, mis puudutab aga justiitssoodustusi ja järelmeetmeid, siis äh, varem on pidanud inimesed helistama prokuratuuridesse, et äh, uurida, mis on juhtunud ja nii edasi, see ei ole eriti kasulik. Äh, sellisel juhul ei saa me mitte mingisugust täielikku vastust. võib-olla mõnikord seda täielikku vastust ei olegi ja sageli ei olegi see oluline, statistika ei ole mitte kunagi täiuslik ja kõige olulisem on see, et meil on hea ettekujutus sellest, mis üldiselt toimub. mõnikord siiski midagi saavutatakse. eelmisel nädalal öö, ähm, olime väga populaarsed meedias äh, Rumeenia tõttu, kus äh, üks poliitik öö, äh, vahele raporti tõttu, mille meie saatsime oma analüüsi tulemusena Rumeenia ametivõimudele. meie alustasime uurimist ja andsime informatsiooni edasi ametivõimudele Rumeenias ja Rumeenia valitsus on otsustanud juba kakskümmend üks miljonit eurot tagasi maksta ja ühe päeva jooksul vaadati meie kodulehekülge rohkem, kui äh, varem on seda tehtud kuu aja jooksul. seda ei juhtu kahjuks iga päev, aga kui see juba juhtus, siis juhin selle tähelepanu, sellele ka tähelepanu, sellepärast et et ka sissetulekute osas õnnestub meil mõnikord nii mõndagi saavutada. ja mingisugust süüdimõistvat otsustust veel ei ole, otsust veel ei ole olnud, tegemist on ainult süüdistusega, äh, aga igal juhul me tahtsime konkreetsemat analüüsi sellest, mis on juhtunud ja esimees rääkis ka sellest siin, kui oluline on vaadata, millised juhtumid me peatame, millised juhtumid me kõrvale jätame ja kas seda tehakse nagu kord ja kohus kui ma ei eksi, siis äh, umbes pool infost, mida me saame, jäetakse kõrvale sellepärast, et meie lihtsalt ei ole pädevad. esimees äh, võib muidugi kontrollida, äh, kas see oli tõsi, tavaliselt see on üsna selge, kas me oleme pädevad või mitte. ja marginaalne osa sajast juhtumist võib-olla on sellised, mille puhul me ei pea põhjalikult asjade üle järele mõtlema, kus äh, on selged kriteeriumid. Äh, kohe näha, mõningate juhtumite, palju rohkem on neid juhtumeid, mille puhul me peame põhjalikumalt analüüsima, kas kõik tingimused on täidetud. ja mõningate puhul me peame mõtlema ka ressurssidele äh, ja võimalike uurijate olemasolule, kes räägivad asjakohast keelt ja nii edasi ja nii edasi. aga kui komisjon, komitee soovib sellest põhjalikumalt rääkida, siis jah, väga tore, me võime sellest rääkida. me võiksime rääkida sellest, mida te täpselt võiksite analüüsida me tahaks saata teile ka äh, tuhandet raportit aastas äh, nendest juhtumitest, mille me kõrvale oleme jätnud, see oleks see aja raiskamine. aga nendest teemadest võime omavahel põhjalikumalt rääkida. ja samuti teie soodust-, soovitused meile on kasulikud, isegi väga kasulikud. me ei ole kõikidest küll kinni pidanud minevikus, aga ka nendest nende üle võime läbi rääkida ja loodetavasti meie arutelud kujunevad ka tulevikus selles küsimuses konstruktiivseks. lõpetuseks, härra proua esimees, ma arvan, et me mõlemalt poolt püüame seda suhet parandada ja oma ametikohustuse täitmise lühikese aja jooksul on nendest parim, et see nii ka kujuneks, aitäh! aitäh! see oli tõesti üks hea uudis, see viimane. ma tahaksin küsida kahte numbrit arvu järele. kas üheksa miljoni jutt on tõsi ja see, et vaja on veel viit miljonit ja mida tegelikult läks maksma korraldatud hindamisaruanne? ma tänan. üheksa miljonit on enam-vähem õige viis miljonit on selline eh, välja mõeldud arv, mida ma täpselt ei tea. mul ei ole võimalik eh, vastata, kui palju veel juurde vaja on. nüüd eh, te viitasite uuringule, millisele hindamis, hindamisaruandele kõnelejale mikrofoni. Sorry, excuse me. vabandust. proua esinaine, alla neljasaja tuhande, aga mul ei ole täpset arvu praegu, ma saadame e-posti teel teile selle info, kui tohib. suurepärane aga nüüd kogu info kõikide presentatsioonide, esitluste, suurte ürituste kuludega, milline olid kogukulud. me oleme Olafiga juba, nagu öeldakse, oma näppe kõrvetanud, mistõttu ma tahtsin seda täpsustada. kas teie, härra Mulder, tahate veel sõna? jah, ma võin ainult kinnitada üle selle, mida eh, direktori kohusetäitja ütles. Äh, ma unustasin, kuidas on järelevalvekomitee uus asend, kuhu teid paigutati, kas te olete sellega rahul? jah, vastan, aga esimene eh, küsimus, jah, meil on hea töine suhe, kas töökorra alusel või mitte, seda me veel räägime, aga atmosfäär on igatahes suurepärane ja info vaba voolamine on ka oluline, et kõik saaksid oma tööd korralikult teha. nüüd, mis puudutab kolimist, sekretariaadi kolimist PMO-sse, siis kõik ei ole rahul, me ei ole selle plusse veel näinud. me oleme nüüd erinevates hoone osades, aga see ei ole kõige tähtsam. nimelt infost oleme ka ära lõigatud ja äh, tänaseni ei ole meil veel ka äh, kohtu, koosolekute saali, üsna primitiivsed tingimused on selles hoones pool aastat tagasi, rohkem kui pool aastat tagasi me juba kolisime, aga ikkagi olukord ei ole vastuvõetav veel. aga kõik on kinni äh, õigusaktis, mis on välja, jääb väljapoole Olafit ja me ei ole saanud süsteemi veel lõppviimistleda, mis tagaks meile info öö, äh, liikumise, meil on vaja Olafilt erikaablit meie uude öö, äh, hoonesse ja meil on vaja siis ka täiendavad arvutid paigaldada, et meil oleks juurdepääs Olafi võrkudele. aga pool aastat meil ei ole seda senini olnud. ja mitte kõik ei olnud seetõttu üle, ümberkolimise osas rõõmsameelsed. aga jah, me peame alluma asjaoludele ja tegema parima ja peamine kaebus on sellepärast, et sekretariaat BMO-s eh, leiab, et BMO on, eh, on tegelikult palkade ja pensionikulude eh, ja sellise haldusüksus ja kui te olete sellises üksuses koos, siis te peate sama suhelda sama asjadega tegelevate inimestega, aga BMO-s nii ei ole. Eh, me oleme mõelnud, et kui me mujale koliksime komisjonis, kas see aitaks, aga eh, me teame, et kui tahame midagi muuta, siis tuleb kõigepealt õigusakti muuta ja see võib tõesti eh, olla väga aeganõudev protsess ja enne järgmist aastat see ei juhtu ja selleks ajaks on juba uus peadirektor võib-olla. nii et seni peame oma vahenditega leppima. aga see ei ole, see ei ole paraku nii väga edukas kõik olnud ja see on ka tegelikult Olavi määruse nõrkus, et me nõnda öelda, me peame seadusandlust kohandama konkreetsete inimestega, see on absoluutselt üle igasuguste piiride minev, selles suhtes on tõesti prokuratuuri määrus olnud oluliselt adekvaatsem, kui meie aga ei suuda öö, eh, käivitada ametkonda nii, et ta saaks tõepoolest ka töötada, siis, siis äh, on olukord selline, et õigusega tegelevad äh, komisjonid ja nii need püüavad meile kogu aeg sisse sõita. aga andke andeks, kui me räägime prokuratuurist, äh, siis jaa, siis kõik juriidikaga seotud inimesed on kummarkilja näitavad üles austust, aga kui me räägime analoogsest asutusest eh, finantside vallas, pettuste vallas, siis on umbes suhtumine nii, et vaadake ise, kuidas saate. meil on vaja tegelikult kõik need asjad üle veel põhjalikult järele mõelda, selle kallal töötada, nüüd me oleme jõudnud selle päevakorrapunktiga lõpule jõudnud, ma tänan teid, et te siia tulite Teidera Mulder ja kont-, ja ka Olafi äh, tegevjuht ja nüüd ma äh, kuulutan välja viieteistkümnenda päevakorrapunkti kontrollikoja eriaruanne kahe tuhande kuueteistkümne aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu kalanduskroll ja nüüd teie, härra Wojciechowski, täna on teie pidupäev, saate täna viimast korda äh, päeva jooksul sõna suur tänu. ma tahaksin väga lühidalt tutvustada meie järjekordset aruannet. see on Euroopa Liidu kalanduskontrolli kohta, et on vaja rohkem jõupingutusi. Te teate, et üldine eesmärk ühisel kalanduspoliitikal on tagada, et kalavarud ja kalandussektor oleks jätkusuutlik ka pikemas perspektiivis. väga paljud varud on üle kalastatud, välja püüdud ja tähtis on, et me majandaksime kalavarusid tõhusalt. Eh, ja meie auditeerimise küsimused olid järgmised. kas Euroopa Liidul on tõhus kalanduse kontrollisüsteem olemas? ja vastus ei, veel ei ole. veel mitte. ja selle kohta ma võin öelda, et meie auditi tulemused näitasid, et me oleme Eh, jõudnud eh, G tee keskpaika, suund on õige. võrreldes eelmise auditiga aastal kaks tuhat seitse on tublisti edasi liigutud kontrollisüsteemidega. edasiliikumine on toimunud viimasel kümnendil, aga liikmesriigid ei ole veel täiel määral ellu rakendanud kontrollimäärust e-, ega ja teatud määruse sätted vajavad ka muutmist ja millised on need peamised järeldused meil, meie auditist? esimene tähtis järeldus on äh, püügilaevastiku informatsiooni kohta. tõhusaks kontrollimiseks on vaja, et oleks usaldusväärne informatsioon ka püügilaevastiku kohta. meie tuvastasime, et et eh, need liikmesriigid, kus me käisime ja neid liikmesriike oli neli, kus me käisime, neil on ka kõige suurem kalandussektor Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Ühendkuningriik on need riigid. ja seal me käisimegi ja piisavalt ei kontrollitud oma püügilaevastiku võimsust, ja ka registrid ei olnud piisavad. ja mis puudutab kogu mahtuvust ja mootori võimsust, kahel liikmesriigil ei olnud veel ehm, mootori võimsuse kontrollimeetmed paigas. ja väga palju oli ka erinevusi, kui detailselt ühte või teist alust äh, registris on kirjeldatud ja samuti suured olid erisused ka äh, dokumentatsioonis. Äh, see puudutab nüüd püügilaevastikku, järgmine on majandamismeetmed. üldjoontes liikmesriigid, keda me külastasime hästi ja piisavalt rakendavad majandamis- varusid ka. VMS-i kasutatakse, see on satelliidipõhine jälgimissüsteem. ja see süsteem toimib hästi. kaheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu eh, püügilaevastikus siiski on seiramata VMS-i poolt eh, ja nimelt väiksemad eh, alused üksteist protsenti alustest, mida eh, jälgitakse, püüavad välja ka suurema osa kalast. aga see on probleem et, et kaheksakümmend üheksa protsenti väiksematest alustest jäävad järelevalve alt välja, jälgimiselt välja. järgmine järeldus puudutab kvootide jaotamist. liikmesriigid, kus me käisime, jah, majandasid hästi ja kasutasid hästi neile eraldatud püügikvoote, aga kui tootjaorganisatsioonidel lubati liikmesriigis kvoote eh, jaotada edasi, siis ei olnud teada kvootide saajatel täpselt, milliste põhimõtete järgi kvoote liikmesriigi sees jaotatakse ja selline läbipaistvuse puudumine mm, ja ühte ja teiste soodustamine mm, ei ole vastuvõetav, sest süsteem ei ole läbipaistev. nüüd järgmine järeldus puudutab äh, kalastuse andmeid, kalastustegevuse andmed, äh, mida korjatakse kontrollimääruse kontekstis, need andmed ei ole piisavalt usaldusväärsed ja täielikud. liikmesriikide andmete kontrolli äh, süsteemid ei ole olnud piisavad ja suured erisused on püügiandmete vahel, mida registreerivad liikmesriigid ja mis on Euroopa Komisjoni käsutuses. suured erisused ka deklareeritud lossimise andmetes ja muudes andmetes, esimese müügi andmetes nii, nüüd inspektsioonid, kontrollid ja sanktsioonid. siin me leidsime, et nõue siduda sanktsioonid majandusliku tuluga, mida rikkumisest saadakse, seda kohaldati šot-, süstemaatselt eh, Hispaanias, Šotimaal ainult osaliselt, kui trahve määrati. Eh, Itaalias ja Prantsusmaal üldiselt seda põhimõtet ei rakendatud praktikas leheküljel nelikümmend kaheksa meie aruandes me räägime ka kontrollitegevusest. selgub, et kontroll on aktiivne Hispaanias kolme aasta jooksul, mida me siis käsitlesime aastat kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist olid meie vaatluse all ja Hispaanias üle kahekümne kolme tuhande inspektsiooni Prantsusmaal, nelikümmend tuhat kontrollkäiku Itaalias, kaheksateist tuhat, kuusteist tuhat Ühendkuningriigis. ja kontrollimisel eh, tuvastati mitmeid rikkumisi Hispaanias neli tuhat seitsesada, Itaalias kolm tuhat viissada. see näitab, et kontrollid on tõsiselt ja sihipärased, suunatud rikkumiste tuvas leidmiseks. aga nüüd tegi probleem sanktsioonidega. väga palju nägime selliseid juhtumeid, kus püügilaevad, keda on juba viis korda karistatud kolme aasta jooksul, jätkavad oma illegaalset tegevuspraktikat. see näitab, et sanktsioonide süsteem ei ole sugugi tõhus aga peaks olema tõhus. Need on meie peamised järeldused. nüüd meie soovitustest. peamised soovitused on järgmised. sanktsioonide puhul jah, heidutavaid sanktsioone tuleb kohaldada rohkem, eriti nendele, kes korduvalt rikuvad. punktide süsteemi tasuks kasutada, seda praktikas ei olnud korralikult kasutatud. ja samuti infovahetus rikkumiste ja sanktsioonide kohta peaks paranema. nüüd kalanduse andmed eriti väikeste püügialuste puhul ei olnud andmed täielikud ja usaldusväärsed ja polnud ka elektroonilist deklareerimise süsteemi väikeste puhul. nüüd kvootide jaotamine peab paranema, kõik peab olema läbipaistvam, samuti alternatiivne deklareerimise süsteem väikestele alustustele ja info kontrollimine püügilaevade registris, samuti on vaja kontrollida eh, üleandmed, mis on kogu mahutavuse ja mootorivõimsuse kohturegistris kirjas. ma tahan tänada härra Zellerit, kes on teie komisjoni raportöör, tema töödokumendis toetatakse meie soovitusi, mõnikord lausa tugevdatakse meie soovitusi ja suur tänu, et andsite mulle võimaluse tutvustada meie aruannet. see on väga oluline, et kontrollisüsteemid kalanduspoliitikas Euroopa Liidus tugevamaks muutuksid. aitäh, sõna saab kolleeg Seller. suur aitäh, proua juhataja. ja suur tänu ka härra Wojtsehovskile ja tema kolleegidele Kontrollikojast et nad on pärast seda, kui eriraport on juba kohustatud kalanduspartnerluslepingute osas on nüüd pööratud tähelepanu ka ühtse kalanduspoliitika elluviimisele Euroopa Liidu liikmesriikides. kahjuks oleme sunnitud tõdema, et see, mida kontrollikoda on kindlaks teinud, vastab meie kartustele. me saame aru, et siin on veel nii mõndagi vaja ära teha, üsna palju ära teha. kala on väga populaarne toiduaine kui terve tervisliku toidu allikas kalapüügimahud kasvavad, samaaegselt teame me, erinevatest raportitest ja ka teadusuuringutest seda, et kalavarud vähenevad. sellepärast on väga tore, et Kontrollikoda keskendus liikmesriikidele, kelle kalapüügimaht moodustab viiskümmend protsenti Euroopa Liidu püügimahtudest, nad tegutsevad Vahemerel ja Põhja-Atlandil. käesoleva aasta aprillil avaldati komisjoni eh, ülevaade, mis eh, räägib sellest et, et üheksakümmend kolm protsenti kalaliikidest Vahemeres on tõsiselt ohustatud ja tuleb rakendada tõsiseid meetmeid selleks, et järgneva põlvkonna jaoks ei eh, kujuneks Vahemeri ainult kohaks, kus kasvavad merisiilid ja kus uibib plastikust prügi selles osas on vaja koheselt midagi ette võtta. härra Wojciechowski juba nimetas siinkohal olulisi andmeid, tuues välja, et laevade seiresüsteem hõlmab vaid üksteist protsenti kalalaevastikku, seega kaheksakümmend üheksa protsenti ei kontrolli mitte keegi, keegi ei tea, kuidas nad reaalselt kala püüavad ja need alused teevad seda ilma, et oleks siinkohal tegemist kestliku kontrolliga. samuti viitas härra Wojciechowski ka juba sellele, et andmete kvaliteet on väga erineva tasemega äh, ja et äh, puudub ülevaade aluste mootori võimsusest, samuti ka nende kogumahutavusest mis ei võimalda püügivõimsuse arvutamist ja lossitud kala tegelikke andmeid. me peame tõdema, et terve rida riikide eh, kalandusettevõtted ei tööta piisava läbipaistvusega ja et väga palju on äh, keeruline andmete esitamisega, on ju peaaegu et naeraväärne, kuid samas ka kummaline, kui kalanduskomisjoni liikmed möödunud nädalal esitavad komisjonile küsimusele selleks, et äh, Neptuni rohuvarud ei väheneks ja Euroopa Komisjon ja Maare, teiega Maare öö, äh, kavandab öö, Neptunirohu istutamist, samas aga toimub rannikualade tööstuslik hõlvamine ja öö, suurendatud määral öö, vaba aja purjetamine, kasvab väikealuste arv ja see taaskord, taaskord ähvardab kalavarusid ja toob endaga kaasa nende vähenemise me teame, et merirohuväljad on tegelikult kalakasvatuse seisukohalt väga suure tähtsusega. seepärast lisaks ettepanekutele, mida tegi Kontrollikoda selleks, et süsteemi parandada, lubasin ka omalt poolt mõningad ettepanekud teha ja nõuda, et laevaseiresüsteem laienetaks mitte ainult suurtele alustele, vaid ka laevadele, mille äh, pikkus on kaksteist kuni viisteist meetrit. ma tean, et see on, äh, ka seondub suur äh, bürokraatlik ajakulu, kuid nende laevade puhul, kes töötavad vähem, kelle pikkus on vähem kui kaksteist meetrit, nendele tuleks paigaldada väiksemad ja odavamad asukoha määramise süsteemid. nagu öeldakse, usalda, aga kontrolli. no nagu ütleb kõneleja. siinkohal on niisugune kontroll aga väga oluline ja kus on vajalik, seal tuleks seda teha. ja nüüd me räägime eh, sellest, et väga palju andmeid, teabevahetust eh, toimub äh, paberkandjal, ma leian, et viimane aeg oleks salvestus- ja aruandlussüsteemide äh, äh, kasutada, kasutusele võtta elektrooniliselt ehk nõndanimetatud e-prügipäevikute pujul ka alustel, mille pikkus on alla kaheteistkümne meetri. ma leian, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Kalanduse Kontrolliamet peaksid olema suutelised samm-sammult jälgima, kuidas see nõue ellu viiakse, selleks, et kulusoodsalt oleks võimalik edastada andmeid kalapüügimahtude kohta ka alustelt, mille pikkus on kümme kuni kaksteist meetrit. ma leian, et need on ka kalanduse kontrolli määruses sätestatud nõuded ja neid tuleks järgida. ma olen seisukohal et on viimane aeg, et kalapüügimahtude kontrollimisel ja vastava määruse ülevaatamisel konkretiseeritaks mahumäärad ja äh, detailiseeritaks neid vastavalt vajadusele, selleks et sellesesse määrusesse kaasatakse ka nõue, et liikmesriigid peavad need ellu viima, nii nagu seda nõuab ka iseenesest ju E, määruse tekst, vastasel korral puudub e, Euroopa Liidu seadustikul üldse mingi sisuline mõte. lisaks me peame tagama arengu kestlikkuse, silmas pidades kaks tuhat kakskümmend eesmärke. mõningates valdkondades on meil selles osas puudujääke, mis tähendab seda, et me ei suuda kinni pidada omaenda strateegilistest eesmärgipüstitustest mul on väga tore, hea meel, et äh, kontrollikoda võttis selle teema oma tähelepanu keskmesse ja ka komisjon on valmis järjepidevamalt jälgima seda, kuidas ja kas liikmesriigid viivad ellu õiguslikke äh, nõudeid ja seadusandlikke akte ja kuidas selles valdkonnas on äh, tegemist edusammudega, kui nad on Thank you, Mr Zeller. As it is uh, usual in suur tänu, härra Zeller. nagu tavaliselt eelarve kontrolli komisjonis, enne kui komisjon saab sõna, antakse sõna proua Jala Senderile Sorry, my president has mistrusted me. jaa, sugugi mitte õigusega ei pannud, andnud ei usaldanud esimees meid, mõlemad saate sõna ja kui komisjon saab vähem aega selle tulemusena, siis katsuge toime tulla Ayala Sender, Salafranca ja siis palun komisjoni esindaja. suur tänu! ma vabandan juba ette. kui lugesin äh, variraportööri äh, märkmeid, siis äh, pidin lahkuma ja paraku. aga ma olen veendunud, et meie fraktsiooni assistendid tegid korralikult märkmeid. Äh, meie variraportöör paraku ei saanud siia tulla, äh, nii et äh, ta märkis üles, mida ma pean teile ette lugema, tahaksin tänada härra Sellerit ja härra Vutšakovskit ettekande eest. jah, pärast kahe tuhande üheksandat aastast on tõesti tulnud reformida kalanduskontrolli. mitmed asjaolud on äh, kahe tuhande üheksandast aastast alates muutunud. iseäranis üks asjaolu, alu, mida me ei ole piisavalt arvesse võtnud, see on kliimamuutus. ning äh, kliimamuutuse mõju äh, kaluritele ning rannikualadele. samuti tuleb arvesse võtta seda asjaolu, et kalandus on endiselt väga oluline majanduse arengu sektor Euroopa Liidus oluline on ka tervislik tarbimine, härra Seller viitas ka sellele, tuleb siis saavutada tasakaal kalandustegevuse, äh, ressursside teema, mm, keskkonnakaalutluste vahel. nii et erinevad kaalutlused, mida kõike tuleks arvesse võtta. säästlikkuse nõuet ei tohi ju eirata. loodust tuleb hoida ning ähm, kalanduskontrolli üldist konteksti arvestades ning pidades meeles seda, et meil on kontrollimäärus ähm,, on kontrollid liikmesriikides äh, erineva lähenemisviisiga ka sanktsioonide puhul kehtib see, sanktsioone rakendavad ja määravad liikmesriikide ametivõimud, nii et kogu süsteemi tuleb kõvasti uuendada. andmete vahetamine ning heade tavade vahetamine, nagu Kontrollikoda seda soovitavad, on kindlasti sammud, mida tuleks julgustada, et meie teabebaas oleks usaldusväärne ja tugev. mis puudutab tehnoloogiat ja tehnoloogia arengut, siis traadita, geopositsioneerimistehnoloogia on ähm, vajalik, me peame kontrollima äh, paremini üle viieteistmeetriseid aluseid, aga alla kaheteistkümnemeetriste aluste kontroll on endiselt ähm, siiski probleemiks. tegemist on väga kalli protseduuriga ja kui tegemist on äärmiselt väikeste, äh, äärmiselt äärepoolsete alade alustega, kus neid aluseid on väga palju, siis ei saa eeldada täpselt samasugust äh, seiret selliste aluste üle. liikmesriigid, nagu ma ütlesin, vastutavad sanktsioonide eest ja see on toonud kaasa selle, et olukord on äärmiselt moonutatud. seda rakendatakse, meetmeid karistusi rakendatakse erinevalt erinevates kohtades ja kontrollikoja aruannetega tutvudes näeme, kui palju on probleeme näiteks võrdse kohtlemisega seoses. punktisüsteem on esimene samm sanktsioonide suunas, aga meil oleks vaja teist sammu, meil oleks vaja standarditud punktisüsteemi, et süsteem oleks tõhusam ning äh, kõiki liikmesriike koheldaks õi-, võrdselt. ning veel üks teema, millest me ei ole veel rääkinud ning mis valmistab üha enam muret meile, nimelt äh, ebaseaduslik kalapüük ebaseadusliku kalapüügiga ei tegele mitte ainult Euroopa ja liikmesriikide alused, vaid ka tööstuslikus ulatuses kolmandate riikide äh, kalurid, isegi need, nende riikide kalurid, kes, äh, kellel on meiega kahepoolsed lepingud. nii et äh, tegelikult kolmandate riikide ning Euroopa Liidu tegevus ei ole alati läbipaistev selles valdkonnas, Mauritaaniat võib siin näiteks tuua. ning võib öelda, et seisame silmitsi konkurentsiprobleemiga nendelt kolmandatelt riikidelt. Need kolmand riigid pea, ka Jaapan, Hiina tegelevad mastaapse tööstusliku kalapüügiga, austamata igasuguseid kontrolle ning allumata sanktsioonidele. kontrollikoda peab ka seda olukorda arvesse võtma meil ei ole päris äh, selget pilti kogu sektori olukorrast ja on oht, et äh, me hakkame üle reguleerima Euroopa aluseid, kes peavad kõikidest nendest eeskirjadest ka järsku kinni pidama. ja me ei tahaks sellisel määral kaarte kätte mängida kolmandate riikide äh, tööstuslikult piiramatult kalapüüdvatele alustele Euroopa Liidu vetes. isegi siis, kui tegemist on selliste kaluritega, kelle riikidega meil on kokkulepped. suur tänu igal juhul kõikidele autoritele ja me tahaksime, et kõiki asjaolusid, mida mainisin, võetakse arvesse järgmiseks korraks. see on väga oluline ning ma arvan, et nüüd on teil natukene selgem pilt võib-olla sellest, mis, mis päriselt toimub. me ei tohiks keskenduma ainult, keskenduda ainult kontrollide äh, rakendamisele kui sellisele. Eh, suur tänu, lugupeetud esimees, teen lühidalt. nagu proua Jaala Sender juba ütles, tahaksin ka mina tänada härra Zellerit tehtud töö eest. tahaksin tänada ka Kontrollikoda tehtud töö eest. mul on küsimus raportöörile. lugesin töödokumendi projekti läbi ja ma ei tea, kas siin on viga või on see taotluslik, aga punktis üks on öeldud, et Euroopa Parlament teeb järgmised soovitused. ning siis räägitakse kahe tuhande kahekümnendast aastast ja räägitakse teabe täpsuse parandamisest kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks. ükskõik kui kiiresti me ka ei tegutseks, siis äh, nüüd on juba kahekümne esimene november, ma ei tea, kas see on soovmõtlemine või viga, aga isegi kui me vajutaksime nüüd käivitusnuppu, siis ma ei <laughs> usu iial, et kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks me saame seda teabe täpsust parandada. ja enne kui sõna saab komisjon, veel üks küsimus, ma tahaksin teada, millised on meie ajalised piirangud, mis on kontrollimääruse reformi tähtaeg raportöör oma töödokumendis on öelnud, et komisjon on osaliselt nõus kohtu kontrollikoja soovitustega. aga ei ole veel langetatud otsust selle kohta, kas hakatakse ja kuidas määrust reformida, siis oleks vaja avalikku konsulteerimist asjakohase sektoriga ja oleks vaja mõjuhinnanguid. nii et komisjon peaks võib-olla sellest täpsemalt rääkima And this is the time where we go to the commission. ja nüüd saab siis sõna ka komisjon. aga kes see komisjon on, nagu ikka on küsimus, mis äh, on vastuseta praegu. ma näen, et keegi on valmis vastutust võtma oma õlgadele, see on suurepärane. Grazie e buonasera e suur tänu! minu nimi on Francesca Rera ja esindan komisjoni äh, Mare peadirektoraadist. ning mina sooviksin tänada kontrollikoda taas kord, äh, oleme seda juba korduvalt teinud varem viimase paari kuu jooksul, sellest ajast peale, kui raport äh, avalikustati. tahaksin tänada ka kolleeg Zellerit väga usaldusväärse raporti eest kontrollikoja raporti kohta. see konkreetne raport esitab meile selge analüüsi olukorrast auditi ajal. liikmesriikides viidi läbi kakskümmend auditit ja meil ei jää üle muud, kui nõustuda tehtud järeldustega. ehkki aastate jooksul on päris palju ära tehtud, tuleb tunnistada, tuleb töötada veelgi edasi mitmetes valdkondades, on, on kontrolli puudutavad asjad endiselt puudulikud ja kontroll peaks olema meie ühise kalanduspoliitika alustalaks ma juhiksin seda öeldes tähelepanu ka veel ühele asjaolule, nimelt sellele, et kõikides liikmesriikides eh, endiselt eh, töötatakse selle teema kallal, no ka Euroopa Komisjon teeb tööd selle teema kallal. ja meil on õnnestunud juba teostada järelevalvet äh, terve rea liikmesriikide üle, nii auditeeritavates liikmesriikides kui mitte auditeeritavates liikmesriikides. Äh, oleme püüdnud siis äh, puudujääke korvata, millele on tähelepanu lühitud ning tegevus peab jätkuma ka tulevikus, nii nagu teised on öelnud, sellepärast et määrust tuleb rakendada hoolikalt, seaduse sõnast kinni pidades kontrollimäärusega, nagu siin on korduvalt viidatud, ei ole päris piisav. mitmes valdkonnas on selles puudujääke ning ei ole arvesse võetud kõikide aluste tüüpi, nagu näiteks väikeseid äh, kalandusaluseid. kontrollimääruse sätted on nende osas puudulikud ja siin tuleksin tagasi viimase teema juurde, komisjoni paluti täpselt äh, rääkida sellest, kuidas komisjoni arvates tuleks kontrollimäärust üle vaadata ja miks mõningate soovituste puhul kontrollikoja poolt ei ole komisjon äh, neisse erilise entusiasmiga suhtunud, vaid pigem reservatsioonidega. kui kontrollikoda oma raporti avaldas, ei ole olnud komisjonil veel võimalust välja töötada ülevaatamise või läbivaatamise plaani määruse jaoks. aga tegelikult oleme protsessiga juba juunikuus pihta hakanud ning võin teile öelda nii palju, et me töötame praegu uue võimaliku määruse mõjuhinnangu kallal ning lähtudes meie praegustest kavadest plaanime me uue kontrollimääruse vastu võtta, ettepaneku vastu võtta järgmise aasta aprillikuuks. loomulikult kaalume me kõiki kontrollikoja soovitusi äärmiselt põhjalikult ning võtame neid arvesse väga hoolikalt ka oma uut tekstiettepanekut välja töötades. auditi aruanne on, on komisjoni jaoks äärmiselt kasulik. ja järeldused, mootorivõimsuse seire, usaldusväärsuse osas, püügiandmete usaldusväärsuse osas, inspektsioonide osas, kõik, kõik, kõik on oluline ning võtame seda arvesse määrust läbi vaadates, ehkki uus määrus ei ole uue, praeguse kontrollisüsteemi täiesti pea peale pööratud versioon. praeguste meetmete rakendamine on äärmiselt oluline ja vana, paljud ressursid, mida komisjon kasutab, on suunatud meetmete nagu kord ja kohus rakendamisele liikmesriikide poolt. me jätkame seda tegevust, võttes arvesse Kontrollikoja raportit. jah, aitäh. kuidas on, kolleeg Otsahovski, tahate veel midagi rääkida? Like to... väga lühidalt. ma kasutan oma emakeelt, poola keelt. tänan, tänan proua esinaine veel kord ja tänan ka komisjoni, Euroopa Komisjoni ja teie komisjoni. meil on olnud väga hea öö, koostöö Euroopa Komisjoniga, kui auditi tulemusi käsitletakse, komisjon suhtub asjasse täie tõsidusega ja meie soovitused ka rakendatakse korralikult ellu, et kokkuvõttes oleks meil hea kontrollisüsteem kalanduses. ja mul on hea meel ka, et me saame tutvustada oma aruannet pressikonverentsil, oleme kohtunud välispartneritega, kalandusorganisatsioonide esindajatega, keskkonnaorganisatsioonide esindajatega ja kõik leidsid, et süsteem peab tugevnema, kõik tervitasid meie soovitusi võib-olla järelduste üle nad nii rõõmsad ei olnud, äh, aga leiti, et soovitused äh, on kasulikud ja seetõttu aktsepteeritavad. suur tänu kõigile. aitäh, proua Ayala Sender ja härra Salafranca öeldu eest. jah, te nõustusite üldjoontes meie järeldustega. on tõsi, et Euroopa Liidu äh, kalureid ei ole koheldud sanktsioonide ja kontrollide puhul ühtviisi. liikmesriigiti on süsteemid väga erinevad, aga kalurid tahaksid, et neid ühtemoodi koheldaks. Nad tahavad, et valitseksid võrdsed tingimused ja õiglased eh, tingimused. proua Jaala Sender rääkis siin eh, ka eh, kolmandate riikide aspektist, seda me ei kontrollinud, sest meie tegelesime liikmesriikide püügilaevastiku seiresüsteemiga. aga võib-olla Euroopa Komisjon peaks analüüsima olukorda, et ei toimuks illegaalset püüki ka kolmandate riikide püügilaevade poolt meie vetes. suur tänu raportöörile ja ma usun, et teiegi töö aitab kaasa tugevamale kontrollile kalanduses ja jätkusuutlikule kalavarude majandamisele. kolleeg Seller, palun. aitäh, ma kordan, usaldusest siin ei piisa, siin on vaja kontrollida. vastasel korral kõik meie määrused ja seadusandlikud aktid on need, mida ei täideta ja meie oleme naeruväärsed. kui meil on siin ka kontrollikoja seisukohta, me teame ka teistest raportitest, et midagi tuleb siiski no, konkreetselt ette võtta. ja kui tulla tagasi kolleeg Salafranca küsimuse juurde, siis minu töödokument oli valmis oktoobri algul. ma tean, et mõningad meetmed võtavad veidi aega, seal kus jutt on lihtsalt sellest, et liikmesriigid, kes juba praegu peavad täitma kehtivaid õiguslikke öö, äh, akte. sinna ma kirjutasin aastal kaks tuhat kaheksateist, kui midagi on vaja veel ette valmistada, nagu kontrollimäärus täiustada, nendel juhtudel ma kirjutasin aasta kaks tuhat üheksateist me teame, et meil läheb kogu see seadusloome protsess väga aeglaselt, seega on osad tähtajad aastaks kaks tuhat kakskümmend, kuid midagi peab juhtuma. sest nagu Kontrollikoda seda ka rõhutas ja nii nagu ma sätestasin ka töödokumendis, sest vastasel korral olukord ei muutu ja paremaks ei lähe ja nad püüavad meresid ja ookeane lausa tühjaks püüda ja me ei ole kindlasti eh, õigel teel, kui me niimoodi sööme ära eh, tulevaste põlvkondade kalavarud ja laseme oma meredes hulpida plastprügil. mis puudutab kolleeg Ayala märkusi ja eh, kontrolle, kolmandate riikide aluste kontrolle, võib-olla isegi, et illegaalseid kontrolle, seda saab teha kõige paremini siis, kui need, kes on illegaalsed püüdjad eh, kuid eh, kaheksakümmend üheksa protsenti praegusest seiresüsteemist ei ole Eh, hõivatud ja me ei tea, võib-olla nende seas on ka illegaale. kui me ise ei suuda käivitada oma korralikku kontrollisüsteemi, siis asjad ei parane, mistõttu me peame seiresüsteemi täiustama ja siis me saame oluliselt paremini võidelda illegaalse kalapüügi vastu Euroopa Liidu vetes. aitäh! kolleeg Salafranca, palun. ma tänan. tahaksin tänada härra Zellerit eh, öeldu eest, see on väga mõttekas, mis ta ütles. ja võib-olla teksti muuta ja öelda, et selleks, et parandada täpsust Ähm, kalanduskontrollisüsteemis liikmesriigid praeguste õigusaktide alusel peaksid hea seisma selle eest, et äh, andmed oleksid täpsed. ja kaks tuhat kaheksateist läbivaatamiseks on liiga vara, see on liiga ruttu. nii et ma arvan, et me peaksime tähtajad siit välja jätma, me teame, et me neid ei suuda nendest kinni pidada. ja viitama sellele, mis juba kehtib. oleks loomulikult tore, kui me selle kestlikult, saaksime kestlikult tegeleda selle teemaga. ma arvan, et on oluline, et me teeksime asjaomase kuulamise selleks, et vaadata äh, neid konkreetseid süsteeme ja äh, põhimõtteid, mida liikmesriikides rakendatakse. nüüd me oleme avaliku istungi lõpule jõudnud, ma tänan kõiki ja tahaksin viidata sellele, et meil on järgmise neljapäeva osas Olafiga peetava dialoogi suhtes kinnine istung, kes on selleks volitatud siia jääma, palun, aga igal juhul paluksin kõiki järgmisel neljapäeval ka kohale ilmuda igal juhul on tänane koosolek aga käesolevaga lõppenud.